Colleagues. kallid kolleegid, meie äh, päevakorras on arvamuste vahetus NATO peasekretäri Anders Fogh Rasmusseniga teemal Euroopa kaitse tulevik, NATO perspektiiv. tervitan siin NATO peasekretäri meie ühisel koosolekul see on siis koosolek, mis on korraldatud ühiselt koos Julgeoleku ja Kaitse allkomisjoniga. tervitan siis ka siin liikmesriikide parlamentide esindajaid, siin on esindatud kuus liikmesriiki ja sellest, kui härra Rasmussen käis ähm, siin viimati, äh, et meid kurssi viia NATO tippkohtumise toimunuga on möödunud juba aasta ja tänane kohtumine on väga päevakajaline, väga ajakohane, pidades silmas arenguid Afganistanis, kuid ka kaitseküsimusi, mida arutatakse tõenäoliselt ülemkogul detsembrikuus meil on väga palju erinevaid teemavaldkondi äh, Somaaliast äh, kuni teiste valdkondadeni, koostöö kaitsevaldkondades peab paranema, see on väga oluline, iseäranis pidades silmas, et meid ümbritseb majanduslik ja poliitiline ebastabiilsus. tuletaksin teile meelde seda, et Euroopa Parlament on järjepidevalt rõhutanud, et äh, Euroopa Liit ja NATO täiendavad teineteist äh, nii äh, Euroopa äh, Atlandi-üleste kui ka ülemaailmsete julgeolekuhuvide kaitses. ja meie koostöö on selles kontekstis väga oluline. Nendest, nendele avaldustele ja ka alussätete äh, aluslepingute sätetele tuleb tugev, tu-, tugineda ähm, ka eelarvet planeerides, et meie julgeolek ei satuks ohtu iseäranis meie naabruspiirkonnas, aga ka kaugemal. detsembri ülemkogu annab võimaluse suurendada kaitsealast koostööd, luua alalised, alalised koostööstruktuurid ning kasutada rohkem koalitsiooni võimalusi ka lahingugruppide osas. oluline on äh, ka püsivate partnerlussuhete jalule seadmine, sealhulgas ka sidemed äh, NATO-ga. mis puudutab Afganistani, ja võitluste hooaeg on nüüd alanud ja äh, sellega seoses hukkus eelmisel nädalal seitse NATO sõjaväelast ja ma tahaksin teada, kuidas te näete edasi, millisena näete te e-, edasisi arenguid selles piirkondades seoses vägede lahkumisega? suur tänu see, nende lahkete sõnade eest mul on suur rõõm siin taas kord kohtuda Euroopa Parlamendi kahe komisjoni liikmetega ning ka äh, liikmesriikide parlamentide välisasjade komisjonide liikmetega. me kohtume ju korrapäraselt, nii et mul on väga hea meel näha siin nägude hulgas palju tuttavaid ning äh, ootan juba pikisilmi meie elavat mõttevahetust. omalt poolt sissejuhatuseks paar sõna. olen täielikult pühendunud äh, tugeva ja avatud Euroopa mõtte elluviimisele, ma usun, et Euroopas peab olema tugev ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika. ja mul on väga hea meel, et äh, üks ülemkogu on pühendatud julgeoleku ja kaitse küsimustele ning see ülemkogu kohtumine leiab aset järg detsembrikuus. see on esimene sellelaadne üritus öö, pärast seda, kui algas ülemaailmne finants- ja majanduskriis, esimene üritus, kus keskendutakse sellisel moel tugeva avatud Euroopa kaitse- ja julgeolekudimensioonile kuid ma ütleks ka otsekoheselt välja. kui Euroopa riigid ei ole valmis investeerima kaitsesse, julgeolekusse, siis ei ole mõtet teha tühjasi, tühje sõnu Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitika tugevdamisest. siis pole sellel mingisugust mõtet ja see tugev ja avatud Euroopa jääbki ainult mõteteks. nii et äh, enne detsembrikuud peaksime pidama meeles kolme asjaolu. kõigepealt, meie, eurooplased, peame mõistma, et äh, nõndanimetatud pehmest jõust ei ole mingisugust kasu, kui meil pole nii-öelda tugevaid, äh, tugevat suutlikkust, äh, vastasel korral puudub meil mõjuvõime ja usaldus. ainult pehmet jõudu kasutades võib Euroopa jääda ainult pealtvaatajaks, mitte mängus osalejaks maailma areenil, nii nagu asjad peaksid olema. meie ühised kogemused Lääne-Balkanil näitavad seda suurepäraselt, stabiilsuse jalule seadmine selles piirkonnas on nõudnud just nimelt nii tugevate kui ka pehmete jõuvahendite kasutamist. seda nägime siis, kui Belgradi ja Pristina vahel sõlmiti viimane kokkulepe. vahendajaks oli siin puhul Euroopa Liit ning äh, ma avaldaksin tunnustust siin äh, proua Catherine Ashtonile tema suurepärase töö eest aga mõlemad osapooled äh, tahtsid äh, kinnitusi, et NATO on valmis äh, toetama selle kokkuleppe jõustamist. teiseks, pidev allakäik Euroopa kaitsevaldkonnas ja iseäranis kaitse-eelarves vähendab pöördumatult meie mandri rolli maailma areenil ja Euroopa võimalused kriisi lahendusprotsessides osaleda vähenevad. seda saab vältida ainult siis, kui me lõpetame kärped kaitsekulutustesse ja hakkame uuesti investeerima julgeolekuvaldkonda kohe, kui meie majandus on jalule saanud senikaua aga peaksime me kasutama paremini ära neid vahendeid, mis on meie käsutuses, me peame tegutsema rohkem ühiselt eurooplastena Euroopa Liidus ja NATO-s. meil on vaja seda teha selleks, et saavutada need kaitse-eesmärgid, mida riigid üksinda ei suuda tagada sest see oleks liiga kallis. õige võimekus on oluline, aga sellest üksi ei piisa. vaja on ka poliitilist tahet. poliitilist tahet selleks, et meie julgeolekualaste väljakutsetega toime tulla, selleks, et ohjata kriise, mis võivad küll aset leida kaugemal, kuid mõjutada ka meid siin ning äh, selleks, et jagada julgeolekukoormat meie Põhja-Ameerika liitlastega. sellega seoses peavad Euroopa riigid arendama väi-, lähtuma üleilmsest äh, kontekstist. me ei tohiks lasta oma äh, riigisisestel majanduslikel äh, probleemidel varjutada äh, meie suutlikkust pöörata pilgud kaugemale. Euroopa peab rääkima korrapärasemalt, avatumalt ja otsekohasemalt ka NATO üleatlandilises foor-, üleatlandilisel foorumi, foorumil. niisiis lõpetuseks võib öelda, et detsembrikuisel ülemkogul tuleb demonstreerida Euroopat, mis suudab tegutseda ja soovib tegutseda. ülemkogu peaks äh, kutsuma nii Euroopa Liitu kui NATO-t üles rohkem äh, koos tegutsema, üksteisega konsulteerima, paremini oma tegevust kooskõlastama ning äh, rohkem koostööd tegema. selleks, et seda saavutada, on vaja poliitilist otsusekindlust seda ka siin kojas ning liikmesriikide parlamentides. ma olen veendunud, et me oleme selle väljakutse kõrgusel. me peame seda tegema oma maksumaksjate jaoks, me peame pakkuma neile kõige paremat, kõige kvaliteetsemat julgeolekut, mida saab raha eest osta. Thank you very much, Secretary General, for your speech and suur tänu, härra peasekretär, teie sõnavõtu eest ja mina tahaksin teid tänada selle eest, et tulite täna jällegi meie ette neid küsimusi arutama ja esimesena on sõna palunud härra Salaf-.

Äh, ma ei taha esitada küsimust, kõigepealt tahaksin tänada NATO peasekretäri selle eest, et ta täna siia tuli, ta on tõesti siin käinud regulaarselt ja ta on siin alati teretulnud, sellised mõttevahetused on väga kasulikud. täname teid teie väga selge sõnumi eest. Äh, see sõnum puudutas Euroopa võidu, võimekust ja meie ühtset kaitsepoliitikat, äh, mille arengut me kõik soovime. me soovime, et see oleks jõuline see sõnavõtt, mille te pidasite, oli äh, üsna sarnane äh, mille pidas, sellele, mille pidas paar aastat tagasi äh, USA kaitseminister, kes kutsus siis Euroopat rohkem panustama nii eelarve vallas kui ka võimekuse vallas ning sellele me olemegi siin väga tugevalt keskendunud. tahaksin teid lihtsalt küsida me teame, millised on need institutsionaalsed probleemid, mis eksisteerivad Euroopa Liidu ja NATO vahelistes suhetes, me teame väga hästi, et need institutsionaalsed ja poliitilised probleemid on sellised, mida pole kerge eh, lahendada ja neid ei saa lahendada kiiresti, aga millised on need võimalused, kuidas saaks parandada koordineerimist kahe organisatsiooni vahel, millised on teie arvates need eh, sõjatandrid või valdkonnad, kus me tulevikus saaksime näiteks teha tihedamat koostööd ning eh, mõned meist, eh, Andrew Duff, kes täna siin on ja mõned, mõned teised, me käisime eh, Northwoodis me käisime siis NATO opera-, Euroopa operatsioonide peakorteris, vaatasime ka, kuidas tegutseb NATO mereväestaap ning nägime, et NATO äh, on väga tugevad ambitsioonid äh, India ookeanil, äh, siis pärast just Afganistani, pärast aastat kaks tuhat neliteist. NATO üritab endale iga hinna eest leida uusi väljakutseid, kas see on mõistlik, kas see on midagi, mis on teiste organisatsioonidega hästi kooskõlastatud, ma pean silmas teisi rahvusvahelisi organisatsioone ja kas selles osas valitseb üksmeel ka NATO-s ja, ja millistes valdkondades siis NATO tahab olla aktiivsem tulevikus, aitäh! Eh, suur tänu, härra esimees, suur tänu veel kord eh, NATO peasekretärile, et ta tuli meie komisjoni ette. kõigepealt tahaksin toonitada, et meil oli väga kahju kuulda, et eelmisel laupäeval mitu NATO sõdurit Afganistanis surma said. seepärast, härra peasekretär, olen teie analüüsiga nõus. Euroopa Liit ei ole mitte ainult sõjaline liit, vaid ka poliitiline ja majanduslik liit. ja me oleme täiesti teadlikud sellest, et Euroopa Liit kas äh, vastab nendele väljakutsetele, mis meie ees seisavad, või me kaotame oma juhtiva rolli. me oleme sellest teadlikud ja Euroopa Liidus on üks koma kaheksa miljonit sõdurit, nii et tegemist on üüratult suure sõjaväega, aga meil on tihti raskusi kui on vaja leida neli-viis tuhat sõdurit selleks, et nad saata välisoperatsioonile. mul oleks teile kaks küsimust, esimene puudutab Süüriat. ma tahaksin teada, kuidas NATO raames vaadatakse viimaseid arenguid. Iisraeli rünnakud äh, äh Süürias äh,, Iisraeli sekkumine Süüriasse ja veel ka Türgi roll Süüria konfliktis äh, kuidas on lood lennukeeluala sisseviimisega, samamoodi oli meil ju lennukeelutsoon Liibüa puhul, et äkki me saaksime midagi sarnast teha, sest äh, tegemist on väga raskete võitlustega Süürias. härra Danchon juba üt-, küsis äh, Afganistani kohta. kuidas on lugu pärast seda, kui kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, NATO üksused sealt välja tuuakse ja millist rolli hakkab äh, NATO mängima Afganistanis pärast üksuste väljatoomist? kas NATO üritab äh, seda nutikat kaitset ühelt poolt seda intelligentset kaitset ja seda äh, kompetentside jagamist teiselt poolt äh, ühe katuse alla kokku viia. suur tänu! suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Klih, kes on äh, kolmekordselt kvalifitseerunud selleks, et küsida, sest oli kunagi Euroopa Parlamendi liige, ta on kunagine kaitseminister ja praegu Poola parlamendi liige. suur tänu, härra esimees, mul on väga hea meel näha sind siin jälle, Anders, ja rääkida äh, panusest, Euroopa panusest äh, NATO töösse ja Euroopa Liidu panusest äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika kaudu kõigepealt äh, üleatlandilise koostöö jätkumise vajalikkus, mitte ainult erinevate operatsioonide kaudu, vaid üleüldse, kuidas tagada julgeolekut. USA strateegia muutumine võib nõrgestada meie ühist panust äh, Euroopa julgeoleku tagamisel. seepärast on täiesti selge, et äh, me peaksime Euroopas panustama rohkem äh, Eh, nii operatsioonide kui ka võimekuse poolelt. ameeriklased on muutnud oma strateegiate prioriteete, eelmise aasta alguses nad seda juba ütlesid, peale selle on prioriteedid liikunud äh, kaugemale idasse ja Vaikse ookeani poole, nii et nad ootavad rohkem Euroopa Liidu panust. kuidas teie näete Äh, kuidas teie hindate praegusel hetkel selle, seda nutikat kaitset? Äh, eelmisel aastal tippkohtumistel see välja töötati, see tegelikult on tegelikult meie võimekuse kriisile vastus. teiseks, Euroopa Liidu ja NATO vahelised suhted, äh, see töödialoog Euroopa ja Lady Ashtoni poolt, tegemist on töödialoogiga ilma et oleks mingeid õiguslikke raame paika pandud. ja see peaks jätkuma Euroopa Liidu ja NATO huvides, oleks see. millised on selle dialoogi perspektiivid teie arvates ja minu kolmas märkus, vajalik koostöö Euroopa Kaitseagentuuri ja ECTN-i vahel, äh, see on väga tähtis ka äh, riikide jaoks, äh, eriti just selle võimekuse jagamise ja nutika kaitse pärast. mil määral me võime väita, et meie programmid on harmoniseeritud, sest nad tegelikult tuleks harmoniseerida? no ja, Kansaari. kiitoksia eritain mieling-. suur tänu selle äärmiselt huvitava sõnavõtu eest. Te ütlesite, et NATO on ainulaadne Atlandi-ülene foorum. ja tõesti, sellega võib nõus olla. ja minu meelest on lootustandev see, et NATO pöörab tähelepanu ka uutele väljakutsetele nagu küberturvalisus. kuid ähm, üldiselt arvatakse, et äh, NATO on ajast ja arust. Ameerika Ühendriigid ei tunne enam nii suurt huvi äh, NATO vastu äh, ja sellisel juhul NATO roll tulevikus väheneb. ma tahaksin teada, mida teie selle kohta ütleksite, kui tõenäoline, kui, kui, kui, kuivõrd on tõsi see, et äh, no äh, Ameerika Ühendriigid tunnevad Euroopa vastu vähem huvi. ja teine puudutab seda pooling ja sharing äh, problemaatikat. küsiksin, kas on NATO-s või kusagil mujal viidud läbi uurimus, mis näitaks, kui palju Euroopas kasutatakse maksumaksjate rahas vanade kasarmute, vanade relvade peale. ja üldsegi äh, kaitse otstarveteks, kaitsevahenditeks, äh, millel puudub tänapäeval väärtus. Krii-, majanduskriisi tingimustes, ma arvan, äh, see majanduslik külg pakub meile huvi ja kas sellist uurimust on tehtud pooling sharing osas või ei ole? kui palju me raiskame siis maksumaksjate rahasid? Euh, euh, aitäh, ma tahaksin kõigepealt tänada NATO peasekretäri äh, tema seisukoha avalduse põhjal. kõneleja küsib, kas tema mikrofon ei tööta. Äh, tahaksin tänada NATO peasekretäri tema äh, lühikese ja kokkuvõtliku sõnavõtu eest, mis samas oli väga jõuline ta kõneles sellest, et Euroopa peab rohkem investeerima eh, omaenda julgeolekusse. et tõepoolest NATO raames eh, on eh, koormuse jagamist palju arutatud ja need arutelud lähevad tagasi juba sellesse aega, mis eelnes Berliini müüri langemisele. mina aga pean äh, saadikuna tõdema, et vaatamata sellele ei ole mingeid olulisi muutusi toimunud. me oleme olukorras, kus äh, USA äh, huvid on kalduvas üha selgemalt Vaikse ookeani suunas. mina tulin praegu tagasi just ühelt missioonilt, mille võtaksin India ookeani regiooni, Indiast ja ma võtaksin selle olukorra kokku Äh, äh, India usub USA-sse, aga ei usu eriti Euroopasse, Euroopa Liitu. et see oleks lühidalt olukorra kokkuvõte. see oht, äh, mis meie kohal ripub ja mis meie ümbruses on, need ohud on suuremad kui kunagi varem, kuigi avalik arvamus sellest võib-olla veel teadlik ei ole, endale seda veel ei tunnista, kui vaadata seda, mis toimub praegu Süürias, siis Äh, sõjaline sekkumine loomulikult ei ole soovitav, aga äh, kui hakatakse kasutama keemiarelvi, siis äh, probleem muutub tõsisemaks ja ma arvan, et selles, selles kontekstis teie otsusekindlus on kindlasti väga kiiduväärt. nüüd enne seda tippkohtumist, eh, kus Euroopa Liit kavatseb käsitleda just julgeolekuküsimusi, ma tahaksin, et NATO kutsuks tõesti Euroopat üles välja töötama eh, Euroopa kaitsevõimekust, kaitsepoliitikat, ma arvan, et eh, meil ei, meil ei ole eriti palju vahendeid, meie sõjalised eelarved on vähenenud. Suurbritannia ja Prantsusmaa, Suurbritannias, Prantsusmaal on olukord lausa katastroof, katastroof, katastrofaalne ning äh, kui me tahame olla äh, tõsiseltvõetavalt äh, kaitsevaldkonnas, siis me tõesti peame oma vahendid ühendama, eriti arvestades seda, et meie rahalised vahendid on vähenenud, aga vaatamata sellele liikmesriikide parlamendid selle temaatikaga ei tegele, kõik loodavad ikkagi, et saavad üksi hakkama. ja kas NATO asub selgelt seisukohale selles küsimuses? see oleks võib-olla esimene kord, sellepärast et äh, NATO on alati soovinud, et äh, liikmesriigid NATO raames teeksid äh, rohkem ja selline suhtumine on täiesti normaalne. aga kas NATO soovib ka seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid oma sõjalised vahendid ühendaksid? suur tänu, härra Tahv. president uh,, esimees ähm, ja härra peasekretär, tere päevast! Äh, mul on kaks märkust. kõigepealt ähm, meil on kõigil väga hea meel äh, selle üle, et igasugused takistused tihedamate suhete teel NATO ja Euroopa Liidu vahel Äh, on, on seotud, äh, me tunnistame, et need, äh, selleks probleemiks on Türgi ja Küprose temaatika. kas te olete minuga nõus, et seetõttu oleks arukas paluda Türgi peaministril Erdoganil olla kohal detsembrikuisel tippkohtumisel. ma arvan, et kui teda kutsutakse, siis oleks tal esimest korda võimalus kõnelda äh, oma ametivendadega alates kahe tuhande neljandast aastast ja see on tõesti juba väga pikk äh, ajavahemik. teiseks Äh, pärast seda külaskäiku Northwoodi, millest härra Danjean juba kõneles, kas äh, te võiksite meile öö, kõnelda äh, natukene NATO lähenemisest äh, äh, Atalanta programmile? tegemist on siis programmiga, mis on suunatud äh, võitlusele Somaalia piraatidega kui me äh, sellest operatsioonist loobume järgmise aasta lõpus, siis äh, piraadid äh, on peatselt jälle tagasi. kas te arvate, et me võiksime õppida midagi sellest edukast kogemusest mis meil Somaalias on olnud. kas me saaksime näiteks saata sarnaseid äh, mereväeoperatsioone Vahemerele või Guinea lahte, aitäh! Äh, suur aitäh kõigi küsimuste eest. Äh, tegemist oli tõesti väga asjakohaste küsimustega. kõigepealt äh, tahaksin tänada härra Danjani lahkete sõnade eest. Te küsisite minult, kuidas me saaksime võib-olla paremini koordineerida NATO ja Euroopa Liidu vahelist tegevust ning härra Klich esitas küsimuse, mis läks samas suunas ma arvan, et on kolm valdkonda, kus meil on vaja väga tihedat koostööd ja koordineerimist NATO ja Euroopa Liidu vahel. kõigepealt operatsioonid. me tegutseme ühiselt Afganistanis, Kosovos ja ma pean ütlema selle, et vaatamata neile üldistele poliitilistele probleemidele või nimetagem neid siis väljakutseteks meie koostöös, oleme me suutnud äh, asju sujuvalt koordineerida äh, operatsioonide äh, tandril. ISAF ja Europol tegutsevad väga, väga tõhusalt Afganistanis, KFOR ja EULEX tegutsevad väga tõhusalt Kosovos abistavad üksteist, nii et, et ma arvan, et igapäevaelus me saame päris hästi hakkama. teiseks on meil vaja tihedat koordineerimist võimekuse arendamise vallas. ning äh, vastaksingi nüüd küsimusele, mis puudutas nutikat kaitset ning äh, ressursside ühendamist äh, ja jagamist härra Salama, Salafranca kõneles sellest, härra Klich ja ka teised mainisid seda. me peame hoolitsema selle eest, et me ei viiks äh, ellu paralleelseid programme, vaid need programmid peaksid üksteist täiendama ja me niimoodi kasutaksime tõesti tõhusalt ära maksumaksjate ähm, raha. ei tohi olla mingit äh, mitteproduktiivset konkureerimist ning ma võib-olla tooksin ühe näite selle kohta, kuidas me saaksime niimoodi produktiivselt tööjaotust ellu viia. möödunud korral tippkohtumisel eh, NATO Euroopa liitlased võtsid kohustuse eh, eh, välja töötada lennukite õhus tankimise võimekus. siiamaani meil seda võimekust ei olnud, me sõltusime USA-st. meil on vaja oma investeeringuid sellesse võimekusse. niisiis NATO Euroopa liitlased võtsid Chicagos endale selle kohustuse ja see on suurepärane näide sellest, kuidas me saame tööd jagada, ei ole mingit põhjust, et NATO peaks sellega tegelema, Euroopa Kaitseagentuur saab sellega tegeleda ning kolmandaks, meil on vaja rohkem koostööd ja rohkem konsultatsioone ja koordineerimist poliitika vallas ja siin on meil tõesti väga absurdne olukord. mitteametlik, ametlikel kohtumistel lubatakse meil arutada ainult ühte teemat. Äh, sellepärast, et äh, ja see teema on Bosnia, sellepärast et äh, Euroopa Liidul on Berliin pluss raamistik Bosnia probleemi lahendamiseks, ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma, aga kokkuvõtlikult võib öelda, et see on ainuke asi, mida me saame ametlikult arutada ja need kohtumised toimuvad siis niimoodi, et kohal on Euroopa Liit ja kakskümmend kuus riiki, niisiis Küpros ei osale. ja, ja samal põhjusel loomulikult ei taha ka Euroopa Liit, et toimuks liiga palju selliseid kohtumisi, kus on kohal ainult kakskümmend kuus kahekümne seitsmest liikmesriigist kui me teeme ettepaneku, et me võiksime arutada mingeid teisi olulisi teemasid, Kosovot näiteks, siis saame seda teha ainult mitteametlikel kohtumistel. ja siis jällegi äh, äh, türklastele ei meeldi, et selliseid kohtumisi on liiga palju, nii et, et selline on hetkeolukord niisiis, kui me ei leia lahendust Küprose probleemile, siis äh, selline absurdne olukord kestab. ja see on tõesti üks äh, probleem, millega me peame midagi tegema. ma olen varem teinud mitmeid pragmaatilisi ettepanekuid selles osas, kuidas me saaksime edasi liikuda. aga loomulikult ma pean aru saama, et lõpliku poliitilise lahenduse leidmiseks on vaja, et Küprose mõlemad konflikti osapooled omavahel suhtleksid. Nendes seisavad suured majanduslikud probleemid, neil on tohutud riiklikud ressursid, mida nad võiksid, looduslikud ressursid, mida nad võiksid kasutada, kui nad saare ühendavad ma arvan, et siin saaks Euroopa Liit kaasa aidata, ma arvan, et Euroopa Liidul on mõningaid mõjutusvahendeid selleks, et ait-, aidata sellele probleemile lahendust leida. härra Danjean küsis ka seda, et mida NATO teeb pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat. kas me otsime tõesti uusi ülesandeid, kas me üritame välja mõelda enda jaoks uusi tegevusi lihtsalt selleks, et NATO endiselt oluline oleks? ei, kindlasti mitte. uusi asju ei ole vaja välja mõelda. meil on käed tööd, tööd täis. niisiis NATO pärast aastat kaks tuhat neliteist on NATO, mis on valmis tegutsema, kui vaja, ning üks viis, kuidas me seda teha saame, on hoolitseda selle eest, et see võimekus, mis me oleme välja arendanud, teha koostööd ähm, Afganistanis, et see võimekus säiliks ja et me arendaksime seda eelseisvatel aastatel edasi. Äh, me kutsume seda jõudude ühendamise algatuseks, sest tegevus puudutab ühisõppuseid, äh, väljaõpet, äh, koolitust, nii et, et see, mille me Afganistanis omandasime, et see, see ei kaoks kuhugi. ja uskuge mind, uusi ülesandeid tuleb. meie oleme valmis. me oleme valmis ootamatusteks kui te oleksite minult küsinud siis, kui ma kahe tuhande üheksanda augustis NATO peasekretäri ametisse astusin, et kas te oleksite ette kujutanud NATO sekkumist Liibüas, siis ma oleks kindlasti vastanud ei. aga sellele vaatamata probleem tõstatus ning me pidime sellega tegelema ning just nimelt seda ma tahangi öelda, me peame olema valmis ootamatusteks. ja selline ongi NATO ülesanne pärast aastat kaks tuhat neliteist. härra Salafranca esitas täpselt sama küsimuse. ta küsis ka Süüria kohta. hiljutised Äh, aruanded Iisraeli rünnakute kohta Süürias. ma olen näinud, mida ajakirjanduses on kirjutatud. Äh, ja ma tean ka, et et midagi taolist ei ole äh, toimunud siis nendes piirkondades, kuhu me oleme Türgi, Türgisse paigutanud patriot tüüpi rakette aga tõsi on see, et Süüria olukord on murettekitav. meile teeb muret katastrofaalne humanitaarolukord, meile teeb muret see, et see konflikt võib levida teistesse riikidesse, meile teeb muret võimalik keemiarelvade kasutamine. niisiis me kutsume rahvusvahelist üldsust üles leidma poliitilist lahendust nii kiiresti kui võimalik. selleks aga on vaja kokkulepet Julgeolekunõukogu viie alalise liikme vahel ainus viis, kuidas me saame edasi liikuda, on poliitiline lahendus, aga selleks on meil vaja äh, tugevat ja ühtset sõnumit rahvusvaheliselt üldiselt. härra Klich äh, küsis, et äh, kas see USA tähelepanu kaldumine Aasiasse nõrgendab Euroopa kaitsevõimet. ma tahaksin öelda, et see sõltub väga palju meist, eurooplastest. ma arvan, et on meie huvides et äh, USA äh, oma huvid äh, tasakaalu muudab ja keskendub rohkem just Aasia ja Vaikse ookeani regioonile, arvestades selle regiooni kasvavat mõju. aga kui me tahame hoolitseda selle eest, et Euroopa on partnerina ameeriklaste jaoks endiselt oluline, siis peavad ka eurooplased investeerima üleatlantilistesse suhetesse poliitiliselt, majanduslikult ja sõjaliselt. seda tahaksin ma öelda proua Jaakonsaari esitas enam-vähem samasuguse küsimuse. kas äh, see USA suurem huvi Aasia vastu muudab äh, NATO kuidagi vähem oluliseks? ei, sugugi mitte. aga loomulikult, äh, kui eurooplased ei investeeri üleatlantilistesse suhetesse, siis see võib NATO-t nõrgendada aga tegelikult me oleme näinud, et ähm, USA on endiselt äh, vägagi huvitatud Euroopa julgeolekust, näiteks äh, USA panus äh, NATO raketikaitsesüsteemi. see on nende panus selleks, et tulla toime võimalike julgeolekuohtudega. nii et, et selle asemel, et meil oleks siin palju statsionaarseid relvajõude, selliseid külma sõja aegseid struktuure, Äh, USA nüüd äh, üritab läheneda asjale kaasaegselt, äh, lahendada siis meie aja probleeme. minult küsiti ka mittevajaliku infrastruktuuri kohta. kas meil on mingeid uuringuid, mis näitavad, kui palju raha on raisatud vananenud infrastruktuurile mina sellistest uuringutest teadlik ei ole, aga me pöörame väga palju tähelepanu sellele, et reformida oma relvajõude eh, selleks, et neid oleks kergem eh, paigutada erinevatesse piirkondadesse, me tahame neid muuta mobiilsemateks, nii et, et me saaksime tõesti neid kasutada seal, kus vaja. ja see on siis just nimelt eh, NATO-s käimasolevate reformide peamine eesmärk. härra De Teger küsis äh, üsna otse, kas NATO soovitaks Euroopa Liidule äh, välja töötada Euroopa kaitsepoliitika. NATO peasekretärina mina ei kavatse sekkuda Euroopa Liidu poliitikasse. aga ma arvan, ja te kuulsite juba, mida ma täna ütlesin, äh, ma usun, et meil on vaja tugevamat Euroopa kaitsepoliitikat. ning mina ei näe mingit vastuolu tugeva NATO ja tugeva Euroopa kaitsekoostöö vahel. see lihtsalt tugevdaks Euroopa sammast NATO-s. niisiis, kui tugevam Euroopa kaitsepoliitika puudutab investeerimist võimekusse ja mitte, ja nüüd olen mina väga avameelne, ja mitte uusi institutsioone, uut bürokraatiat, siis äh, annaks see tõesti väärtusliku panuse meie üldise julgeoleku tugevdamisse. Äh, aga muidu on see lihtsalt üks tühipaljas mull. niisiis, äh, selles mõttes olen nõus, aga mina Euroopasse asjadesse ei sekku. ning kokkuvõtteks väga tihti me arutame seda ja ma tean, et ka teie mõnedes fraktsioonides ar arutate seda, et kas meil on vaja ühtset Euroopa kaitset. realistlikult äh, ma arvan, et minu eluajal midagi sellist ei sünni Ja sellepärast, et ja mul on plaanis päris pikalt elada. Eh, NATO peasekretärina olen ma õppinud, kui väga eh, riigid kaitsevad oma terviklikkust, oma riiklikku äh, suveräänsust just oma kaitse- ja julgeolekupoliitika vallas. ja ma ei usu, et selline ühine Euroopa kaitse sünnib, aga ma usun, et eelseisvatel aastatel äh, liikmesriigid hakkavad tegema palju rohkem piiriülest koostööd, sest seda on vaja. niisiis eh, ilmselt tuleb mitmesuguseid mitmepoolseid projekte ühiseks panustamiseks ja jagamiseks. aga kokkuvõtteks siiski tahaksin öelda seda, et ükski riik ei suuda eh, kaasaegset eh, varustust iseseisvalt äh, üksinda osta. nii et, et ma arvan, et selles valdkonnas äh, tehakse palju rohkem äh, kollektiivseid jõupingutusi. Andrew Duff küsis, kas ei oleks mõistlik kutsuda peaminister Erdogan detsembrikuisele tippkohtumisele. mina Euroopa tasandil otsustesse ei sekku, mina ei hakka ütlema, keda ülemkogule kutsuda, keda mitte ja lõpetuseks piraatide vastane võitlus, jah, tegemist on edu, edulooga. ning äh, õppetund, mille me oleme saanud, on see, et läbi tiheda rahvusvahelise koordineerimise Euroopa Liit, NATO ja teised osapooled, äh, niimoodi on võimalik saavutada väga palju. ning ma ei välista võimalust, äh, et tuginedes neile õppetundidele, Eh, võib-olla võiks eh, läkitada mereväe operatsioone ka mujale. Eh, rahvus, selleks, et hoolitseda siis rahvusvahelisel tasandil, et et mereteed oleksid kaitstud, sellepärast et piraatlus tõstab pead ka teistes maailma paikades. aitäh! nüüd annaksin sõna kellelegi, kes soovib äh, NATO ja Euroopa Liidu äh, häid äh, suhteid kommenteerida omalt poolt, härra Van Orden, palun. Much, uh, Chairman, and uh, delighted to see you here, uh, Secretary General. It's always a great pleasure. mul on uh, hea meel, et NATO peasekretär on siin meie ees ja toob pisut ka reaalsust meie siia kotta. ja Te ütlesite, et NATO ei pea mingisuguseid asju leiutama, välja mõtlema pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat. aga Euroopa Liit omalt poolt tahab kogu aeg midagi leiutada ja me oh, oh, siin hoiame oma silmad lahti, otsides oma rolli, Euroopa Liit püüab leida võimalusi oma lipu kuskile kinnitamiseks ja julgeoleku- ja kaitsepoliitika paistab olevat üks sarnane valdkond jällegi ma arvan, et me peaksime enda jaoks esitama selle küsima, et kuidas me peaksime meie demokraatiate võimet äh, su-, tugevdama. Äh, mitte ei peaks me mõtlema selle peale, kuidas õigustada Euroopa Liidu rolli. Te olete NATO peasekretär, teil on väga raske positsioon, te peate olema noh, diplomaat, ühelt poolt poliitik äh,, Äh, peamiselt siiski diplomaat, te peate rääkima nii, et te ei äh, solvaks äh, ühtegi kah-, kahtekümmend kaheksat NATO liikmesriiki, kelle esindajaid siin kohal on, võib-olla, ja aga asi on selles, et äh, me räägime hoopis millestki muust, me ei tahaks oma kaitsevõimet äh, tugevdada, vaid me peaksime leidma rolli Euroopa Liidule, äh, et seda me püüame ja kas te ei arva, et kui kaitseressursid on niikuinii nii napid ja piiratud, siis selle asemel, et Euroopa Liit peaks looma paralleelseid institutsioone ja struktuure, võiks Euroopa Liit keskenduda hoopis Euroopa panusele NATO raamides sest et see oleks realistlik ja igasugune kahekordne tegutsemine, samade asjade tegemine mujal tähendab äh, seda, et samad liikmesriigid räägivad omavahel äh, samas linnas äh, erinevates kohtades. ja see, mis minule muret valmistab, on see, et me ei räägi asjadest ausalt praegu siin me räägime sellest, milline võiks olla Euroopa Liidu roll, aga tegelikult tahaksite te meile öelda, et äh, lõpetage need poliitilised mängud, ärge ehitage uusi äh, poliitilisi institutsioone, meil on vaja rohkem võimekust ja seda on meil kõigil rohkem vaja, Euroopa Liit seda aga luua ei saa. aga kas te ei karda seda, et äh, mingil hetkel tekib meil selline binaarne liitlasstruktuur, kust ühelt poolt on äh, Euroopa Liit ja teiselt poolt Põhja-Ameerika. ma tean, et äh, on inimesi, kes näevad, äh, kes on seadnud endale sellise eesmärgi. ja minul on tunne, et selline kahene ülesehitus oleks väga ohtlik, nii et äh, mind huvitaks, millised on teie seisukohad selle võimaliku arengu suhtes. aga ma arvan, et peasekretär, te äh, peaksite üles kutsuma Euroopa Liit, Euroopa Liidu liikmesriike panustama ühiselt NATO-sse ja mitte tegema nägu, et tuleb tegutseda kuskil mujal. härra Prokk olen kohtunud härra Rasmusseniga erinevates olukordades, Taani peaministriga, peaministrina, äh, nõukogu äh, esindajana, eesistujariigi esindajana, aga mitte kunagi pole ma pidanud teda diplomaadiks. Thank you and thank you for giving this opportunity to have a dialogue. proua Kronberg, suur tänu ja suur tänu selle võimaluse eest äh, rääkida NATO esindajaga siin. mina räägiksin äh, Venemaast ja raketikaitsest. Te mäletate, et Lissabonis äh, olid väga ülevoolavalt soojad suhted NATO, Venemaa raketikaitse teemadel, nüüd on olnud mitmeid arenguid ja nüüd on ameeriklased edasi lükanud selle neljanda faasi raketikaitsesüsteemi ülesehitamisel, kas see annab võimaluse meile tööd teha, uut koostööd Venemaaga raketikaitse valdkonnas ja, ja millised on praegu NATO ja, ja Venemaa suhted selles valdkonnas? mina olen Euroopa Parlamendi Iraani delegatsiooni esimees ja ühes uudisteväljaandes panin ma tähele, et äh, võib-olla te ütlesite, et NATO-l võiks olla, te ütlesite, et NATO-l võiks olla võib-olla ka Iraanis oma roll mängida ja milline see roll siis teie arvates võiks olla, tahtsin ma täpsustava küsimuse küsida. E, suur tänu, härra esimees härra Rasmussen on rääkinud väga palju maksumaksja rahast, parlamentidest, kodanikest. aga mulle on jäänud mulje, et ta teeb seda pigem propaganda pärast ja mitte sellepärast, et asjad tegelikult niimoodi oleksid ja ütlen seda sellepärast, et tihti räägitakse sellest, et me peame vähendama kaitserelvastust, kuid nüüd teame me vägagi täpselt, et praegusel hetkel need, äh, neid mehitamata vaadata, äh, droone kasutatakse üha rohkem ja rohkem ning need droonid on endaga kaasa toonud selle, et väga paljud inimesed Afganistanis ja teistes maailma riikides lihtsalt hukkuvad. NATO ei ole aga siiamaani öelnud, et ta on droonide kasutamise vastu, otse vastupidi, pigem pooldatakse seda. ja teine küsimus, härra peasekretär, mida te mõtlete, kui te räägite NATO tugevdamisest? ma olen ka küsinud endalt, et miks te ei ole siiamaani selgelt välja öelnud, et NATO-le vägagi sobiks, kui NATO saaks ise otsustada, millal ja kus ta sekkub ja seal, kus NATO ei soovi sekkuda, seal võivad siis Euroopa Liidu üksused sekkuda. Te rääkisite ka lennukite õhus tankimisest kui selles küsimuses jõutakse üksmeelele, siis saaksime me võib-olla tõesti rääkida koostööst, aga seda ei saa praegusel hetkel teha, sest praegusel hetkel on väga palju erinevaid huvisid erinevate suurte imperialistlike huvide vahel ja on riigid, mis jäävad alati NATO-s esirinnale, mees on nii-öelda käsutajariigid ja seal ei ole mitte midagi võimalik muuta enne, kui NATO asutamislepingut ei muudeta. ehk et on teatud riigid, mis alati otsustavad ja varem on ameeriklased ju öelnud, et eurooplased võivad minna kuhugi mujale, kui soovivad, selleks et ameeriklastel oleks vabad käed teha seda, mida nad ka soovivad. kakskümmend aastat pärast Jugoslaavia sõda näeme me ikka veel, et Kosovo on okupeeritud ja meil ei ole aimugi, millal Kosovo okupeerimine lõpeb. ja nüüd äh, lõpetuseks veel nii palju, et me tegelikult ei teagi, millal lõpetatakse vägede väljatoomine Afganistanist. me teame, et luure keskagentuur teatud jõudusid rahastas seal, see kõik on nüüd päevavalgele tulnud ja ma arvan, et me peaksime sellest avatumalt ja ausamalt rääkima, sest on väga palju erinevaid huvisid ja sellega tuleks arvestada. Uh, ja ma nüüd piiraksin järgnevate kõnelejate kõneaega, et kõik saaksid võimaluse sõna sekka öelda. härra Liisek, palun ja postaram się też bardzo szybko zadać trzy krótkie pytania. suur tänu, te tegite lühidalt ja täpselt üritan ka seda teha. mul on kolm küsimust. esiteks, kolleegid on juba seda küsimust puudutanud, panustamine ja jagamine. ja nutikas kaitse me kuulsime julgeoleku allkomisjoni esimehelt, et äh, meil oleks võimalik kolm äh, miljardit eurot äh, säästa panustamise ja jagamise kaudu ja liikmesriigid on teinud kärpeid, milleks on kolmkümmend miljardit eurot ehk et sada korda rohkem. nii et kas tõesti NATO on midagi teinud selleks, et üritada liikmesriiki ametnikke kärpimisest loobuma sundida. nüüd raketid. oleme kuulnud väga skeptilist suhtumist, ükskõik mida nüüd poliitikad, poliitikud ütlevad, kas te olete üritanud Euroopa äh, kodanikke veenda selles, et raketirünnakud on Euroopa kodanike huvides ja mitte Ameerika huvides. ning Gruusia küsimus suur tänu teie lootusrikaste sõnade eest ähm, Gruusia kohta. poliitilised äh, jõud, erakonnad ja inimesed äh, Gruusias toetavad NATO-ga liitumist. kuidas teie kavatsete ka Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusi veenda selles, et nad peaksid pooldama Gruusia liitumist. härra Vaigel, palun järgmisena, ütleb härra Prokk. Tar, meni všeč vaša ugotovitev, da moramo biti pripravljeni na nepredvidljive in nepričakovane stvari, ki se suur tänu, te ütlesite, et me peame ennast ette valmistama. peame ette valmistama äh, ootamatuteks sündmusteks ja et see mõjutab meie julgeolekut. olen sellega nõus, kuid äh, enneolematuid tegureid tuleks piirata nii palju kui võimalik. praegusel hetkel on meil väga palju ettearvatamatut ja ma tahaksingi teie käest küsida, et selleks, et paremini koordineerida, paremat äh, koostööd teha Euroopa Liidu ja NATO vahel, oleks äh, võib-olla hea, kui me suudaksime paremini sündmusi ette näha, ette ennustada seda, mida tulevik tuua võib ja võib-olla ka selliseid asju, mida praegusel hetkel üldse ette aimata ei oska me oleme näinud, et äh, NATO ei ole siiamaani etteaimamisega väga edukas olnud, pigem läbi kukkunud. ja ma arvan, et just äh, selles küsimuses tuleks koostööd äh, parandada, mitte ainult logistiliselt, vaid ka intellektuaalsel tasandil. ning veel üks märkus. Makedoonia millist rolli mängib Makedoonia NATO-s? Te teate väga täpselt, miks ma selle küsimuse küsin. rahvusvaheline kohus on vastu võtnud otsuse. mida teie sellest arvate, kas tegemist on riigiga ja piirkonnaga, kus NATO mängib veel tähtsat rolli? Thank you um, very much uh, first uh.... suur aitäh. kõigepealt härra Van Orden tahaksin teile öelda, et mina ei ole institutsionalist, mina ei hooli, kes täpselt mida teeb. minule läheb korda see, et asi tehtud saaks. me oleme tuvastanud äh, väga olulisi puudusi sõjalise võimekuse vallas. me oleme õppinud oma operatsioonide käigus, äh, eriti Afganistanis ja muide ka Liibüas Äh, me oleme saanud väga palju õppetunde ning nende põhjal me oleme kindlaks teinud, millised on tõsised puudujäägid ning minu jaoks on kõige olulisem need puudujäägid kõrvaldada. kas seda tehakse NATO raames või Euroopa Liidu raames, see mind ei huvita. aga kakskümmend üks riiki on mõlema organisatsiooni liikmed. ning me peame hoolitsema äh, äh, oma maksumaksjate eest selle eest, et see töö, mida me teeme, on tõesti tehtud tõhusalt, sest meil on ühed ja samad maksumaksjad ja meil on ka ühe, üks ja sama sõjaline võimekus. meil on vaja rohkem investeerida transpordivõimekusse, meil on väga palju äh, sõdureid Euroopas, aga me ei saa neid kuhu, kuhugi viia. meil on vaja õhus tankimise võimekust, Liibüa operatsioonide käigus õppisime seda, meil on vaja paremat võimekust äh, luure ja seire vallas ning äh, kui kõnelda väga konkreetselt, siis see tähendab, et me peame investeerima mehitamata lennuaparaatidesse, mida saaks kasutada äh, sellise info kogumiseks ja selleks, et suunata meie sõjalisi ja poliitilisi otsuseid tegemist on kriitiliste puudujääkidega. ning nagu ma ütlesin, NATO tippkohtumisel Chicagos möödunud aastal eh, NATO Euroopa liitlased võtsid kohustuse investeerida eh, lennukite õhust hankimise võimekusse. kui nad tahavad seda teha läbi, läbi Euroopa Kaitseagentuuri, miks mitte? Mm, mind, eh, mulle ei lähe korda, milline institutsioon seda teeb, mulle läheb korda see, et töö saaks tehtud. ning seetõttu olen ma nõus, et kõige olulisem asi, mis eh, detsembrikuisel ülemkogul tuleb otsustada, on see, et eh, investeerida piisaval hulgal raha olulistesse sõjalistesse võimekutes, võimekustesse, see oleks kõige olulisem otsus, mille me peame langetama. proua Kronberg küsis, kas äh, NATO-l on plaanis ka Iraanis midagi teha? ei. mina pole kunagi midagi taolist öelnud, otse vastupidi ma olen kogu aeg öelnud, et NATO alliansina Iraani küsimusega seotud ei ole, me toetame rahvusvahelisi jõupingutusi diplomaatilise ja poliitilise lahenduse leidmiseks. nüüd äh, raketikaitse osas. Te küsisite, kas nõndanimetatud etapilise äh, lähenemine võiks edendada tõhusamat koostööd Venemaaga raketitõrje küsimustes? see on väga oluline küsimus mina vastaksin sellele järgmiselt, jah, ma arvan, et peaks. venelased äh, on siiamaani olnud mures just nimelt neljanda faasi pärast. ja nüüd on see neljas faas lihtsalt ära kaotatud. nii et, et kui Moskvas on olemas poliitiline tahe tõeliselt koostööd teha, siis ma arvan, et ähm, see samm sillutaks teed kokkuleppele selles osas, kuidas siis NATO ja Venemaa saaksid raketitõrje küsimustes koostööd teha. tahaksin äh, seejuures rõhutada, et et asjaolu, et, et faas neli, see viimane äh, äh, faas on tühistatud, ei tähenda veel seda, et et kõik äh, NATO, Euroopa liikmesriigid on selle raketitõrjekilbiga kaetud. Äh, kolm esimest faasi viiakse ellu nagu plaanitud ning need faasid hõlmavad siis äh, kõiki NATO, Euroopa riike härra Arnotakis küsis millal lõpeb Kosovo okupeerimine. Äh, huvitav asi on, et äh, selle regiooni inimesed ei leia, et tegu on okupatsiooniga, otse vastupidi. hiljuti, kui Cathy Ashton sõlmis kokkuleppe Belgradi ja Pristina vahel nõudsid mõlemad osapooled, et NATO jääks ning tagaks rahu ja julgeoleku ning aitaks seda kokkulepet ellu rakendada. niisiis tegu ei ole okupatsiooniga. ja loomulikult äh, äh, mul on väga hea meel, et äh, NATO-t peetakse selliseks rahu ja stabiilsuse sõltumatuks tagajaks ning loomulikult me jääme nii kauaks, kui on vaja selleks, et äh, uue, äh, ühend-, äh, ÜRO mandaati ellu rakendada. meie ülesanne on ÜRO mandaat ellu rakendada, tagada inimeste vaba liikumine. mulle esitati küsimus ka Afganistani kohta. Afganistani osas on olemas selge tegevuskava kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks meie missioon lõpeb. sellega on meie lahingumissioonid läbi, aga me jääme äh, sinna äh, veel koolitusmissiooniga ka pärast aastat kaks tuhat neliteist, et aidata Afganistani julgeolekujõude. härra Liisek esitas küsimuse selle kohta, kas meil on plaanis teha midagi Eh, selleks, et peatada kärpeid kaitse-eelarvetes. nagu te teate, tegemist on liikmesriikide otsusega ja NATO eh, alliansina ei saa sellesse sekkuda, aga me oleme kehtestanud teatud normid, mille kohaselt NATO liitlased on võtnud endale kohustuse, et need liitlasriigid, kes on kulutanud rohkem kui kaks protsenti kaitsele, jäävad sellest kahest protsendist kõrgemale ja samas need liitlasriigid, kelle kulutused on olnud alla kahe protsendi, üritavad neid kahe protsendi peale tõsta. see ei ole juriidiline nõue, tegemist on poliitilise kohustusega. ja kui ma käin liikmesriikides, äh, peatselt tulen Varssavisse muide, siis ma äh, räägin sellest ning ma võin öelda, et mul on olnud poliitiline dialoog äh, nii valitsustega kui ka mõnede liikmesriikide parlamentidega ning reaktsioon on olnud positiivne. võin mainida ühte riiki, kus peamised erakonnad on saavutanud laiapõhjalise poliitilise kokkuleppe, mille alusel nad nüüd siis järk-järgult liiguvad kahe protsendi suunas. niisi-, seetõttu on väga oluline ka, et NATO peasekretär suhtleks otse parlamendisaadikutega, sellepärast et äh, asi puudutab ju eelarvet ja kaitse-eelarvet just täpsemalt. ning äh, rahandus- ja eelarvepoliitikat üldisemalt. härra Liisek, te esitasite küsimuse ka raketitõrje kohta, kuidas me saame veenda inimesi, et see projekt on ka eurooplaste huvides on täiesti selge, et me seisame silmitsi äh, tõsise raketiohuga. enam kui kolmekümnel riigil maailmas on olemas rakettide tehnoloogia või nad on seda tehnoloogia oma, äh, tehnoloogiat omandamas ja tege-, seega nad omavad rakette, mis võivad Euroopat tabada. ja seetõttu on Euroopa huvides töötada välja tõhus kaitse selliseks, äh, sellise ohu vastu. lõpetuseks Gruusia otsus, mille me langetasime Bukarestis kahe tuhande kaheksandal aastal, ähm, on endiselt jõus. me ütlesime, et äh, Gruusiast saab NATO liide, liige tingimusel, et nad täidavad kõik vajalikud kriteeriumid me oleme loonud spetsiaalse NATO Gruusia komisjoni ning selle komisjoni raames teeme koostööd, et Gruusia saaks edasi liikuda äh, reformide teel eesmärgiga siis kunagi tulevikus äh, liituda NATO-ga. see eesmärk ei ole veel saavutatud, väga palju tööd on veel vaja teha, aga mul on väga hea meel selle üle, et uus Gruusia valitsus on kinnitanud äh, oma püüdlusi NATO suunas. niisiis, äh, Gruusia peab näitama, et suudab täita kõik vajalikud kriteeriumid. ja lõpetuseks härra Vaigel esitas küsimuse tulevaste laienemiste kohta. me oleme Skopjega teinud väga tihedalt koostööd, nagu te teate, nii kahe tuhande kahe, me langetasime kahe tuhande kaheksandal aastal Bukarestis otsuse, et me oleme valmis alustama laienemisläbirääkimisi ehm, ehm, Makedooniaga niipea, kui on leitud eh, kõigile osapooltele vastuvõetav lahendus nime küsimuses. Nemad teavad seda niisiis ma arvan, et äh, NATO vaatevinklist me oleme teinud kõik, mis võim-, me, võimalik, meie oleme valmis alustama koheselt äh, liitumisläbirääkimisi, kui nimeküsimus on lahendatud. ja ma kutsun kõiki osapooli üles tegema kõik, mis nende võimuses, et sellele nimeküsimusele lahendus leida. minu arvates ei ole see ju võimatu äh, see on täiesti võimalik, kui hea poliitiline tahe on olemas, aitäh Originally... suur tänu. mul oli veel äh, alguses kolm, siis neli nime äh, veel sõnasoovijate nimekirjas, nüüd on kuus. Äh, väga raske on kõigile vastu tulla, aga kui kõik piirduvad üheminutilise sõnavõtuga, ehk siis on see võimalik. Veronik, palun, katsu siis ühe minutiga toime tulla suur tänu, lugupeetud esimees. mul on tegelikult üks küsimus. kas NATO esindajana olete teie teadlik Iisraeli pommirünnakutest Hamasi aadressil? ja kas teie olete, teiega on kooskõlastatud see operatsioon? seitsmendal märtsil kaks tuhat kolmteist kirjutas NATO alla partnerluskoostöölepingule Iisraeliga ja ajakirjandusest äh, käis läbi mõte, et Iisrael on nüüd de facto NATO liige. ja paistab, et äh, Ameerika Ühendriigid, äh, Iisrael ja NATO tegutsevad ühiselt Lähis-Idas, äh, aga kuidas siis äh, selles kontekstis äh, teie sellist rünnakut ja sellist sekkumist kirjeldaksite omalt poolt, Brožak? suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud peasekretär, te rääkisite, et juhatus peab muutma ja rollid on muutumas, võime, poliitiline ju,, poliitilised juhid ja nii edasi, tahtsin küsida kübervõimekuse kohta Äh, tehnoloogia ja kaitse seoste kohta. Äh, Ameerika oh, Ühendriikide arengut oleme lugenud väga põhjalikum, põhjalikult ja võib-olla te räägiksite meile täpsemalt, mida plaanib NATO küberjulgeoleku vallas ja kuidas kavatsete tagada seda, et ka tehnoloogiaga seoses äh, ei jookseb meie pingutuses selles vallas liiva. siis Süüria. olen väga tähelepanelikult arengul silmi, silma peal hoidnud viimase paari aasta jooksul ning äh, Te olete maininud korduvalt, et NATO ei äh, sekku Süürias ja minu küsimus teile oleks, miks? härra Rušek. tulen just Balkani riikidest äh, tagasi ja Balkani riikidest rääkides, äh, meil on seal veel lõpetamata asju lõppel, mis puudutab äh, NATO laiendamist, siin mainiti Jugoslaavia endist vabariiki Makedooniat, aga, aga rääkige paari sõnaga ka Montenegrost, Bosnia-Hertsegoviinast, Serbiast, millised on nende väljavaated, kas järgmisel järgmine NATO tippkohtumine on laienemise tippkohtumine. härra Pütikofer. Thank you, Chair, Secretary General uh,. Three... suur tänu. kolm küsimust. mida peaks NATO tegema selleks, et tuumarelva leviku peatamisele kaasa aidata? ja teine küsimus. Ida-Aasias toimub võidurelvastumine, millesse meie, millele meie kaasa aitame oma relvaekspordiga. mida te selle kohta ütleksite? kas me peaksime olema ettevaatlikumad oma poliitilises tegevuses ja mis puutub ka relvaeksporti sellesse piirkonda? ja kolmas küsimus. kui nüüd raketikaitse kõrvale jätta siis ähm, mis on kõige tähtsamad äh, küsimused, äh, millega meie Euroopa Liidus äh, ja ka NATO-s peaksime tegelema seoses meie koostööga Venemaaga. ja nagu te teate, olete lugenud seda äh, nelja äh, tähtsa riigimehe aruannet äh, meie Euro-Atlandi suhete tulevikust, mida teie sellest arvate, härra Kirilov? nagu te teate, eelmisel aastal oli Burgases atentaat ja seejärel jätkati uurimusi ja ko-, kooskõlastatud uurimusi, aga praegu pole midagi saavutatud. Ameerika Ühendriigid ja Iisrael arvavad, et süüdi on Hezbollah ja nõutakse sellele vastavat reaktsiooni, kuid äh, see pole päris äh, nii selge. ja mis puudutab Hezbollahit äh, ja viimast rünnakut, siis Ehm, kas sellega seoses võib öelda, et kui midagi äh, tõsist tulevikus peab ette võtma Iraaniga, äh, mida ma loodan, et ei tule teha, siis sellisel juhul kas poleks vajalik, et Hezbollah eest oleks juba varem äh, hoolt kantud? suur tänu, ütleb härra Svensson. Prantsusmaa Äh, kandis hoolt Mali konflikti lahendamise eest, kas NATO ei oleks pidanud seda tegema? peasekretär teab väga hästi, et äh, Vene äh, lennusõidukid Vene lennukid käisid Rootsi õhuruumi piiri ja piiril väga lähedal mida teie selle kohta ütleksite? peasekretär, palun. kõigepealt proua de Kaiser. Te küsisite minult, kas NATO ja Iisrael on kooskõlastanud rünnakud omavahel. ei, absoluutselt mitte. meil on tõesti partnerlussuhted Iisraeliga meil on partnerlussuhted, mida me nimetame Vahemere dialoogiks ja selle Vahemere dialoogi raames ei tee me koostööd mitte ainult Iisraeliga, vaid ka kuue teise riigiga Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas ja meil on individuaalsed koostööprogrammid kõikide Vahemere koos partnerluse riikidega. aga mingisuguseid rünnakuid me küll ei ole kooskõlastanud. proua Šake ja küber julgeoleku küsimus. see on äh, üks äh, uusi julgeoleku väljakutseid, äh, millele me peame märkimisväärselt rohkem tähelepanu pöörama lähitulevikus. NATO-s on käsil meie küberkaitse tugevdamise protsess. selle esimeseks sammuks oli meie oma NATO võrgustike tugevdamine. seda on meil vaja selleks, et tõesti meid rünnatakse ja korrapäraselt, see ei peaks tulema kellelegi üllatusena. siiamaani on meil õnnestunud edukalt oma süsteeme kaitsta. nii et see on esimene etapp. teiseks, loomulikult me peame mõtlema kas ja kuidas arendada välja võimekus, mis saab aidata liitlasi, kes satuvad äh, rünnakute ohvriteks. mõnedel liitlastel võib-olla on äh, küberrünnakute kaitsevõime, aga teistel liitlastel oleks väga hea meel, kui äh, NATO-l oleks võime oma kiirreageerimismeeskond, kes äh, võiks taotlusel, taotluse korral äh, appi tulla, kui selline vajadus peaks tekkima. Need on siis äh, mõned asjadest, mille kallal me töötame. ja loomulikult küberjulgeolek on teema, mille puhul me peame tegema tihedat koostööd oma partneritega üle kogu maailma, sellepärast et küberkuritegevus on piiriülene oht ning äh, piiriülese küsimusena peaksime me sellele küsimusele ka lähenema äh, koostöös teiste riikidega. Te küsisite ka Süüria kohta küsisite, miks need NATO ei kavatse sõjaliselt äh, Süürias sekkuda. seda küsimust esitatakse meile sageli, viidatakse Liibüa edukale sõjalisele missioonile ja küsitakse, et miks te ei võiks sedasama teha Süürias. aga ma ütleksin, Liibüa ja Süüria vahel on üks äh, väga selge vahe. Liibüas oli meil ÜRO selge mandaat kaitsta tsiviilelanikkonda ründa, rünnaku eest. ja meid toetasid aktiivselt ka lähipiirkonna riigid. mitte ükski nendest tingimustest aga pole täidetud Süüria puhul. Süüria ühiskond on märkimisväärselt keerulisem ning ma usun, et äh, välisel äh, sõjalisel sekkumisel äh, võivad olla oma mõjud ja tagajärjed kogu piirkonnale. seetõttu ma arvan, et poliitiline lahendus on õige lahendus, kuid sellegipoolest jagan ma teiegi, teie ahastust. see, mis Süürias aset leiab, on, on kohutav ja seetõttu rahvusvaheline üldsus peab äh, võimalikult kiiresti saatma selge ühtse sõnumi režiimile Damaskuses. ÜRO Julgeolekunõukogus pole siiamaani saavutatud äh, üksmeelt ja mul on sellest äärmiselt kahju. seda enam, et ma usun, et poliitiline raamistik, millest äh, võiks lähtuda, on täiesti olemas. nagu te mäletate, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunis Süüria äh, töörühm tegi avalduse, millel oli alla kirjutanud kõik viis ÜRO Julgeolekunõukogu alalist liiget. selles avalduses öeldi selgelt, et Damaskuse režiim peab algatama üleminekuprotsessi Äh, mis võtab arvesse äh, Süüria rahva legitiimseid äh, püüdlusi ja soove. ma arvan, et sellest avaldusest lähtuvalt on poliitiline lahendus võimalik, kuid selleks loomulikult on vaja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni. härra Rotšek. härra Rotšek küsis Balkani riikide väljavaadetest Montenegro on teinud tõsiseid edusamme ja seetõttu oleme me äh, al-, alust, algatanud Montenegro osas liikmelisuse tegevuskava, nad ei täida praegu veel liitumiseks vajalikke tingimusi, kuid senised saavutused on muljetavaldavad. mis puudutab Bosnia-Hertsegoviinat, siis seal on tõeline Äh, poliitiline patiseis ja me algatasime ajut-, koostasime ajutise liikmelisuse tegevuskava, äh, mille, äh, mida me lubasime käivitada kohe kui Bosnia-Hertsegoviina viib läbi äh, mõõdukad äh, reformid seoses kaitseomandiga, käisin Bosnias äh, selle aasta veebruaris, rääkisin poliitiliste liidritega, nad lubasid eelmisel aastal saavutatud poliitilise kokkuleppe ellu rakendada, aga siiamaani pole mingisuguseid edusamme kuskilt märgata. ja sellest on äärmiselt kahju, aga meie oleme valmis asuma tegutsema kohe, kui nemad oma töö ära teevad ja ma usun, et see hiljutine äh, poliitiline kokkulepe Belgradi ja Pristina vahel äh, on aidanud kaasa äh, Lääne-Balkani riikide integreerumisele Euroopa Atlandi struktuuridesse, aga need riigid peavad tegema ära oma kodutöö ja siis oleme ka meie valmis, nii et me oleme valmis kohe, kui nemad seda on siis kas see järgmine tippkohtumine on laienemise tippkohtumine? kõigepealt ma ütleksin teile, et tippkohtumise aegki pole veel selge. teiseks, selleks, et NATO liikmeks saada, tuleb täita teatavaid tingimusi, nii et äh, taotlevad riigid peavad oma kodutööd lihtsalt ära tegema. härra Pütikofer, mis puudutab äh, tuumarelva leviku lõpetamist meie oleme vastu võtnud oma strateegilise kontseptsiooni, NATO strateegilise kontseptsiooni, kus me kinnitame seda, milles juba tuhande üheksasaja seitsmekümnendal aastal suurem osa riikidest kokku leppis. nimelt, et me püüdleme selle poole, et tuumarelva maailmas poleks, nii et selles mõttes seda seisukohta me jagame, aga samas me pole naiivsed, me pole sinisilmsed, me rõhutasime ka seda, et niikaua kui tuumarelv on, jääb ka NATO tuumaalliansiks. aga meie tahaksime taktiliste tuumarelvade vähendamisele kaasa aidata ja seda me, meie jaoks oleks teretulnud, selline areng tasakaalustatud, ma võin teile öelda, et NATO liitlased on vähendanud tuumarelvade arvu märkimisväärselt äh, pärast külma sõja lõppu. aga sedasama ei saa öelda Venemaa kohta. nii et äh, jah, meie tõesti toetame tuumarelva vähendamist, aga seda tasakaalustatult. Euro-Atlandi, Atlandi julgeoleku küsimus, lugesin seda raportit äärmiselt suure huviga ja tõesti, meil oleks vaja positiivset koostööd Venemaaga ja sellepärast me olemegi kutsunud Venemaad üles tegema meiega koostööd raketikaitse vallas me oleme mitmetes praktilistes koostöövaldkondades teinud äh, suuri edusamme koostöös äh, Venemaaga, aga raketikaitsealane koostöö oleks tõeliseks murdepunktiks. aga meie kutsetele pole siiamaani Moskvast positiivselt vastatud, kuid meie jätkame oma dialoogi. härra Svensson härra Svensson küsis, kas, äh, kui äh, Rootsi oleks äh, olnud NATO liige, kas siis oleks samuti see intsident aset leidnud, ma ei tea seda. ja Rootsi siseriiklikusse arutelusse NATO teemadel ma ei sekkuks, ma olen seda jälginud äärmiselt suure huviga kuid äh, toonitaksin veel kord sedasama, mida ütlesin ka Rootsis. nimelt äh, NATO liikmeks olemisel ja mitteliikmeks olemisel on suur vahe. selleks, et kehtiks artikkel viis, tuleb olla NATO liige. aga äh, meil on väga hea meel selle tiheda ja positiivse koostöösuhte üle Rootsiga. hea generaalsekretär. suur tänu, härra peasekretär. suur tänu teie vastuste eest. meil tuleb nüüd lõpetada, sellepärast et järgmine külaline on kohal. suur tänu härra peasekretärile siia tulemast. ma usun, et Euroopa Liidu ja NATO vahel on võimalik äh, mõningad arutelud maha pidada veel ennem ülemkogu, seda ka sünergia mõjude pärast, äh, mida on võimalik äh, saavutada koostöö kaudu ja peale selle tuleb meil oma koostööd ka koordineerida. koordineerida koostööd NATO ja Euroopa Liidu vahel kas te võiksite jääda seal saali tagaosas siiski istuma nii kaua, kuni me oleme selle päevakorrapunkti ammendanud? ja me peame äh, tunnistama ka seda, et koostöö on seda enam tähtis, äh, kuna dramaatilised muudatused Ameerikas on ette näha, eriti sisepoliitikas. ma ei tea, mis saab siis, kui energiapoliitikat USA-s hakkab äh, mõjutama ka see, mis toimub äh, Lähis-Idas. ja see kohe kindlasti mõjutab ka siis NATO ja Euroopa Liidu suhteid. ja seepärast on ka väga tähtis, et äh, mõlemad kogukonnad siin linnas jätkavad tihedat koostööd. suur tänu selle arutelu eest täna vahel mul tuleb siiski tunnistada, et äh, NATO Euroopa Liidu suhete puhul tuleb Ameerika sõpradele meenutada ka seda, et Euroopa Liidu välispoliitika on olnud väga suure panusega, eriti just selles mõttes, et meie anname mittesõjalist äh, abi äh, kui me vaatame Euroopa Liidu eelarvest tulenevaid äh, abi, mittesõjalist abi, siis seda on palju rohkem kui see, mida annab USA ja kuuskümmend protsenti humanitaarabist tuleb ka Euroopa Liidult. nii et kui me räägime siin koorma jagamisest, siis tuleb arvestada ka sellega, eriti kui me soovime tõesti ka võrdselt võrrelda. sellegipoolest tuleb tunnistada, et koostöö peaks olema tihendam, Euroopa Liit peab olema võimekam oma kohustuste täitmisel ka sõjalises valdkonnas, mõeldes just praeguste arengute peale ja seepärast suur tänu teie nende vastuste eest, sest selle põhjal on meil võimalik suvel ja sügisel edasi töötada. suur tänu selle eest, et tulite siia, aitäh! Thank you. Thank you. It's a pleasure to be here.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 viimastel päevadel on minu käest äh, kolleegid mitu korda küsinud, et äh, kas nad ei saaksid Ira-, saaks kirjutada raportit Iraagi kohta. aga siis äh, öeldi mulle, et kui tahetakse Iraagi kohta raport kirjutada, siis tuleb ka kohe kaitseministriks hakata. mul on väga hea meel siin tervitada Maarja Maurot, tahan teda õnnitleda südamlikult selle puhul, et temast on saanud Itaalia Vabariigi kaitseminister see on ju niimoodi, et äh, vahel äh, Itaalia personalivalikud panevad meid imestama, sellepärast et asjad toimuvad seal teistmoodi kui teistes riikides, kuid tulemused lõppkokkuvõttes on head. ja ma leian, et äh, Maarjo Mauro on väga hea valik sellesse ametisse, nii et palju õnne! ma paluksin, Maarju, et sa kõigepealt teeksid väikese sissejuhatuse selleks, et meil oleks siis võimalik neid küsimusi sinuga edasi arutada. Grazie, president e,. Se c'è una ragione per... suur tänu, härra esimees. kui on mingi põhjus, äh, miks on tore itaallane olla, siis sellepärast, et minu riik hämmastab mind ikka ja jälle see on tõesti nii. ja ma olen hämmastunud ja sinna hulka kuulub ka see, et kõige rahumeelsem liige Itaalia delegatsioonis sai tõepoolest ka kaitseministriks mul on väga suur au täna rääkida Euroopa Parlamendi ees ja ma kuulsin, et me ei räägi siin mitte ainult tehnilistest küsimustest, vaid kaitsepoliitika visioonist üleüldiselt. ning see kaitsepoliitika visioon äh, seda saadab ka julgeolekudimensioon, me ei räägi siin mitte ainult sellest, et meil ei oleks konflikte, vaid äh, kõige suuremaks väljakutseks äh, detsembrikuise ülemkogu korraldamisel on see, et meil on vaja uut kaitsepoliitika visiooni, millega äh, edasi minna seitsme penikoorma saabastega Euroopa uue kaitsestrateegia väljatöötamisel jah, meil on väga palju siin räägitud juba sellest, et meil peaks olema ühine kaitsepoliitika visioon. tegemist oleks sambaga, millega me saaksime edasi liikuda Euroopa Liidu lõimimise teele. Itaalia valitsus, mis pärast neid äh, suuri segadusse nüüd ametisse pandi, mängib äh, võtmetähtsat rolli ja me oleme öelnud, et meil tuleb kaasata kõik Euroopa-meelsed eurooplased, samamoodi nagu ka föderalistid. ja föderalistid siis hoolitsevad selle eest, et ähm, meil ähm, võetakse vastu otsuseid, millega edasi minna äh, Euroopa Liidu lõimimise teel ma õppisin Euroopa Parlamendist, et on olemas inimväärikaid meetodeid äh, Euroopa kogemuste jagamise, seda ka lõimimise töös. ja ma tahaksin siin praegu eriti just toonitada seda, milline on Itaalia valitsuse seisukoht järgnevatel kuudel ja aastatel. meie nimelt esindame seisukohta, mis on keskendunud Euroopa Liidu ülesehitamisele. ja sellepärast äh, tahaksin lühidalt rääkida nendest probleemidest, mis meid pidurdavad. Nendest probleemidest, mistõttu meil ei ole olnud võimalik ühist äh, julgeolekupoliitikat äh, lõpule viia. ja ma võib-olla üritaksin siin ka lahendusi pakkuda koos väärtustega ja tegemist oleks siis nii-öelda meie ühise Euroopa maja, geenivaramuga. ma arvan, et praegusel hetkel on Euroopas kaitsepoliitikas kaks suurt probleemi. esiteks oleme me kaotanud äh, tempot ja seetõttu suhted Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on nõrgenenud. kuna protsess on pidurdunud, äh, siis äh, Euroopa valitsuste silmis Euroopa on kaotanud ka oma väärtust, isegi siis, kui me jagame ühiseid väärtusi. ma ei tahaks siin nüüd väita seda, et ähm, me oleme protsessi täielikult peatanud. ei, aga meil tuleb siiski sisse lükata uus hoog selleks, et välja töötada kaitsevõimekus, mis oleks, äh, mis põhineks stabiilsel vundamendil. me oleme kuulnud siin erinevaid algatusi, mille kaudu üritatakse kogu seda masinavärki toimima panna. aga võib-olla tuleks siiski mõelda ka selle peale, et äh, Äh, me lükkaksime sisse uue hoo kaitsepoliitikale. Need on minu kogemused, äh, mida ma äh, kasutan ja mida ma sain ka Euroopa Parlamendist, ma räägin siin nii poliitilistest, intellektuaalsetest, majanduslikest kogemustest äh, kõik need kogemused korjasin kahekümne esimese sajandi algusel Euroopa Parlamendist. me rääkisime erinevatest strateegiatest kaitsevõimekuse suurendamiseks, selleks et ka jätkusuutlikult kaitsepoliitikat üles ehitada ja seda kõike ühises raamistikus. me ei räägi siin praegu mitte ainult kaitsepoliitikast. meil tuleb äh, Äh, mõelda ka selle peale, mida meil on vaja selleks, et tulevikku ette planeerida. meil on vaja põhiseadust Euroopa Liidu jaoks. ma tean, et äh, tegemist on raske küsimusega, aga see on tähtis küsimus, kui me soovime maailma areenil äh, esirinnas olla. ja Euroopa Parlament mängib siin väga tähtsat rolli. tegemist on erinevate võimalustega äh, mis kaudu on võimalik Euroopa Liidus teha tugev äh, partner maailma areenil. meil on ka kaitsepoliitika valdkonnas vaja tulla välja uute algatustega. Euroopa Parlament peab ka endale selle selgeks tegema, tuleb endale selgeks teha, et julgeoleku- ja kaitsepoliitika võib õitsele puhkeda ning Euroopa Parlament peaks hoolitsema selle eest, et vastu võetakse eh, kindlaid tugevaid otsuseid. meil on vaja tegeleda ka riskiküsimustega. nimelt, et eh, sõjaväelised ressursid, mis meil on kasutada, muutuvad äh, järjest väiksemaks. see on suureks riskiks. mõelgem siin kas või Euroopa Keskkaitseagentuuri peale, millele tuleb paika panna selged ülesanded äh, selleks, et me saaksime kasutada olevaid ressursse äh, võimalikult säästlikult kasutada ärgem unustagem, et me oleme majanduskriisis ja need küsimused ei ole lihtsad. me peaksime leppima sellega, et kaitse-eelarveid vähendatakse, see ei ole lihtne, ma tean, aga meil tuleb leppida sellega, et majandusraskustes ei ole kõik võimalik ja majanduskriisi ei saa lühiajaliselt lahendada. ja seepärast tulebki kaitsepoliitika valdkonnas kulutusi teha ettenägelikult. Euroopa Parlament ei saa siin ihuüksi ennast kuulutada selle valdkonna eest vastutavaks meil on vaja siin tehnoloogilisi ja ka arenguprogramme rahastada, meil on vaja ka uusi investeeringuid komplekssetesse relvasüsteemidesse. kõiki neid arenguid oleme me näinud juba viimased paar aastat. samas aga eelarvevahendeid on vähem ja kõik liikmesriigid vähendavad äh, oma võimekust. kõik äh, rohkem loobutakse nende relvade ostmisest, mis on kõige kallimad. see kõik puudutab äh, riiklikku tasandit, mistõttu Euroopa Liidu lisandväärtus väheneb. meil on vaja suuremat autonoomiat, meil on vaja rohkem investeerimisvõimalusi, sest äh, muidu vaevleme me hiljem probleemide käes kahe tuhande kümnendal aastal kakskümmend kuus eh, riiki tegid investeeringuid eh, kolmekümne nelja miljardi euro osas selleks, et eh, parandada relvasüsteeme. sellest seitse koma viis miljardit kulutati ühise programmide jaoks, mida viisid läbi kaks või rohkem Euroopa Liidu liikmesriiki. see tähendab seda et, et kõigest kakskümmend kaks protsenti tõesti öö, ähm, toetust saanud programmidest on osa Euroopa Liidu tasandil koostööst. üksteist koma kaheksa protsenti äh, kulutati programmide jaoks, äh, mida viivad läbi kaks või rohkem Euroopa Liidu liikmesriiki nii et kokkuvõttes on meil Euroopa Liidus tegemist olukorraga, kus otsuseid äh, relvaostude kohta või ka sõjaliste uuringute kohta tehakse ainult vastavalt riiklikele huvidele ja riiklike vahenditega. see ei ole aga jätkusuutlik lähenemine, kui meie eesmärgiks äh, on see, et me ei teeks kaitsepoliitika valdkonnas mitte äh, rohkem, vaid et me oleksime selles valdkonnas tõhusamad. nii et äh, Euroopa Liidu liikmesriigid peavad tegema rohkem koostööd selleks, et meie sõie, meie sõjaline võimekus säiliks. see on tähtis ka selleks, et äh, poliitilisi kokkuleppeid äh, sõlmida ja seda võimalikult täpselt. see eeldab muidugi valitsuste tahet. otse loomulikult peaksime me mõtlema ka selle peale, et majanduskriis sunnib meid äh, kärpima ja meil ei ole väga palju võimalik äh, läbi rääkida. säästmine, kärpimine peab äh, olema avaliku sektori rahastamises ähm, prioriteediks ja see kehtib ka kaitsepoliitika kohta. kuid äh, kaitsevaldkonnas tuleb meil kulutada nutikamalt ning ma loodan ja soovin, et meil oleks rohkem ka Euroopa tasandil koostööd kaitsevaldkonnas. me peaksime üheskoos rohkem läbi viima erinevaid programme ja me peame ka üheskoos äh, tõhusamalt kulutama selleks, et suurendada lõimimist. tegemist on protsessiga, mis äh, äh, toimub vaikselt, me teame, et suveräänsusest loobumine ei ole lihtne, kuid seda tuleb teha see on sarnane olukorraga valuuta küsimustes. tegemist on kõigepealt konkreetse integreerimisetapiga, kus siis lihtsalt riiklikest eelistustest tuleb mingil hetkel üle saada. nii et kõige tähtsam on praegusel hetkel lihtsalt protsessile uus hoog sisse lükata ja edasi minna Euroopa, vabandust, äh, ülemkogu peab detsembrikuus tegelema ka kaitseküsimusega ja seda võimalikult äh, nutikalt. meil tuleb investeerida kaitsepoliitikasse ja neid investeeringuid tuleb ka kontrollida. tegemist on kahe tähtsa küsimusega. esiteks tuleb väga selgelt välja tuua, et kaitsepoliitika on tähtis kaitsepoliitika ei ole mitte ainult mingi ähm, võimuvõitlus, vaid äh, tegemist on poliitikaga, millega luuakse rahu, stabiilsust ähm, ja teiseks, meil tuleb keskenduda projektidele ja detsembrikuus ei räägi me mitte ainult eesmärkidest äh, ja lõpust, ühe ajastu lõpust, vaid ka uue ajastu algusest, selleks et me mõistlike tähtaegade jooksul saaksime välja töötada uued innovatiivsed eesmärgid. kui nüüd mõelda Itaalia peale, siis siis Itaaliat ei tohi ka kaitsepoliitika puhul ära unustada ja kaitsepoliitika on Itaalia jaoks väga tähtis, sellepärast et äh, tegemist on diagonaalselt üles ehitatud süsteemiga. ja kui ma nende sõnade peale mõtlen, siis võin teile lihtsalt öelda, et mõelge ainult selle peale, millised olid Itaalia vägede panused Kabulis. me investeerisime väga palju, me keskendusime sõjalisele poolele, võib-olla ei keskendunud me piisavalt poliitilisele küljele. kaitsepoliitika ja kaitsevaldkond on tähtis ning mõned eesmärgid äh, on maailma tasandil häkustunud meil on vaja väga tihedalt teha koostööd USA-ga. kohe kindlasti ei tohi ära lõhkuda Atlandi ülest suhet, meil on vaja kaitsemeetmeid ja me peaksime mõtlema ka sellele võimaluse peale Itaalia koos rahvusvaheliste jõududega need rahvusvahelised plaanid ka ellu viib see on ka tähtis. selleks, et säilitada oma võimekust äh, ja säilitada meie suuri eesmärke. Äh, mõeldes nüüd selle peale, et Itaalia on varsti ka Euroopa Liidu eesistujariik, äh, siis meie peame tõesti oma eesistumise perioodi puhul hoolitsema selle eest, et Euroopa jääb Äh, usaldusväärseks partneriks. suur tänu teie tähelepanu eest ja otse loomulikult on teil võimalus ka mulle küsimusi esitada, palun. härra minister, härra minister, suur tänu ma näen, Mauro, et sa oled ennast juba korralikult äh, sisse töötanud, hästi sisse elanud äh, ja sinu panus harmoneerub väga hästi ka sellega, mida siin NATO peasekretär ütles ja meie siin väliskomisjonis ja ka kaitse- ja julgeoleku allkomisjonis tegeleme just nende küsimustega, meil tuleb ennast detsembrikuuks ette valmistada ja ma näen, et äh, tegemist ei ole kohe kindlasti lõplike otsuste vastuvõtmise kohaga seal ülemkogul, vaid kus tuleb paika panna eesmärgid ja leida võimalused nende eesmärkide saavutamiseks. ka mina jagan seda seisukohta, et need äh, Äh, mitmed äh, küsimused, mis meie jaoks on iseenesestmõistetavad, ei ole tegelikult lepingutega reguleeritud. Äh, kes saab kokku kutsuda kiirreageerimisüksusi, kuidas see kõik toimib? teoreetiliselt on asjad selged, kuid praktikas mitte. kuidas on lood koostööga? koostöö on üks tähtsamaid meetmeid selleks, et Äh, edasi liikuda nendes riikides, kus seda soovitakse teha. kuna tegemist on küsimusega, mis tuleb vastu võtta ühehäälselt, on see eriti tähtis küsimus ja peale selle on erinevates riikides tahe erineva määraga, ka põhiseadused teatud riikides äh, seavad meile piirid ette kõige sellega tuleb arvestada, aga siiski, nagu te ütlesite, hoog tuleb sisse lükata äh, sellepärast, et Lissaboni leping äh, ülemkogu toimumise ajal on kehtinud juba kolm aastat ja ma arvan, et järgnevatel nädalatel ja kuudel tuleb meil nendes küsimustes äh, jõudsalt edasi liikuda. alustame aruteluga, kõigepealt saab sõna härra Donžan ja siis härra Salafranca. aitäh, äh, härra minister, kallis Maarja, tere tulemast Äh, julgeoleku- ja kaitsekomisjon on eriti äh, õnnelik selle üle, et teid ametisse nimetati, õnnitleme teid, meie ja meie allkomisjoni liikmete jaoks on see äärmiselt stimuleeriv, sellepärast et me teame nüüd, et need raportid, äh, mida me koostame, neid vähemalt üks kaitseminister loeb ja tema on siis ka kursis sellega, mida parlamendis tehakse, nii et see on meie jaoks kindlasti hea uudis. mis puudutab nüüd aga aasta lõpus toimuvat ülemkogu, siis mul oleks äh, kaks kommentaari ja üks küsimus. kõigepealt äh, nagu äh, te oma sõnavõtus juba lõhutasite, me peame kollektiivselt minema kaugemale. eelarvepiirangud on sellised, et mitte ükski liikmesriik üksi ei suuda toime tulla selliste väljakutsetega, nagu on võimekuse suuretamine. aga see aga need kollektiivsed jõupingutused peavad äh, tuginema liikmesriikide individuaalsetele jõupingutustele. kui me vaatame äh, olukorda praegu, äh, siis kaks liikmesriigi annavad peaaegu viiskümmend protsenti Euroopa Liidu kaitsevõimekusest, need on Prantsusmaa ja Ühendkuningriigid. ja teised riigid panustavad oluliselt vähem Äh, nii et, et kuidas siis stimuleerida individuaalselt äh, igat liikmesriiki äh, oma jõupingutusi suurenema, suurendama selleks, et meie kollektiivsed jõupingutused ka suure, suureneksid ja teine küsi-, märkus puudutab kaitsetööstust, me teame, et meie kaitsetööstus Euroopas on üsna, annab tegutseb üsna tõhusalt, aga me võiksime tegutseda veelgi tõhusamalt. volinik Tajani ja volinik Barnier on teinud teatud ettepanekuid, aga arvestades seda praegust eelarve olukorda, võib äh, äh, kaitsetööstuse restruktureerimine viida töökohtade ka-, kaoni ja äh, ja mitte ükski liikmesriik ei ole valmis selles vallas kiiresti midagi ette võtta niisiis, nagu ma ütlesin, meil on kaitsetööstus, mis on väga produktiivne äh, ja äh, kuidas äh, kogu seda kaitsetööstuse restruktureerimist Itaalias käsitletakse. ja siis tahaksin kõnelda ka sellest ülemkogu, nendest ülemkogu prioriteetidest. me räägime väga palju võimekusest, me kohtusime just äh, Äh, NATO peasekretäriga, kes ütles, et äh, võimekusest üksi ei ole kasu, kui ei ole tahet neid kasutada. Äh, ja ma arvan, et meil on just vaja Euroopas poliitilist tahet tegutseda ja, ja sellest vaatevinklist me oleme siin välisasjade komisjonis rääkinud tihtipeale Euroopa Liidu prioriteetidest. Euroopa Liit peab kõigepealt paika panema oma välispoliitika ja prioriteedid, enne kui me saame hakata ellu rakendama kaitsepoliitikat. me oleme oma komisjoni raames seda juba pikka aega teinud. kas see metoodika, see valge raamat, mis meil näiteks Prantsusmaal on, on oleks, oleks vajalik selleks, et ka Euroopa Liit saaks paika panna oma prioriteedid kaitsepoliitika vallas, aitäh! Gracias, eh, señor presidente. Señor ministro, quisiera decirle que cuando he visto en el orden del día el punto número 5, intercambio de puntos de vista con el ministro... Kui ma vaatan, vaatasin eh, päevakorrapunkti number viis, seda toimub arvamuste vahetus Itaalia kaitseministri Maur, Mario Mauroga, siis oli mul väga hea meel kohe, nii et mõtlesin, et kasutan võimalust ja kõigepealt eh, õnnitlen teid oma fraktsiooni nimel teid ametisse nimetamise puhul ning soovin teile edu ka enda ja oma fraktsiooni poolt äh, selles nende uue, uute ülesannete täitmisel, äh, mis on meie jaoks väga, äh, tõesti väga rõõmustav uudis ja paar küsimust ka. kuivõrd minister oli valmis juba nii kiiresti tulla, tulema oli valmis tulema siia kiiresti Euroopa Parlamenti, aga külastas ka Afganistanis ISAF-i vägesid ja me oleme teinud teisigi visiite, aga ma tahaksin küsida, milliseid arenguid ennustab Itaalia kahe tuhande neljateistkümnendast aastaks Ameerika Ühendriigid on teinud oma avaldusi ja aga mida teie ütlete, arvate rahvusvahelise üldsuse äh, tegevusest äh, ja tegevusvajadustest, mida on valmis Itaalia tegema? Äh, kolleeg Danjan juba viitas ühisele julgeoleku- ja kaitsepoliitikale. oleks tore, kui me saaksime kolleeg Mario Mauroga rääkida nüüd Süüria olukorrast. Ameerika Ühendriikide välisminister on palunud, et NATO liikmesriigid valmistuksid võimalikeks keemiarelvarünnakuteks, hiljutiste sündmustega oleme me kõik kursis. Prantsusmaa, Suurbritannia on tõsiselt mures, rääkisime sellest ka NATO peasekretäriga, kes toetas ainult poliitilisi lahendusi siin on räägitud äh, lennukeelustsoonist mm, ja sellest võimalusest. milline on Itaalia seisukoht selle kohutava olukorra kohta ja mis on teie, milline on teie arvates parim väljapääsutöö, tee? Äh. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman, and uh, over here, Mario, uh, signor Ministro. Suur tänu ütleb härra Tänak. ma kutsun sind ikkagi Maarioks, eh, ehkki oled nüüd ministriametis, eh, kõigepealt õnnitlussõnad ametisse nimetamise puhul ja mõned küsimused Afganistan, ISAF-i ja järgne aeg, kas teie arvates on jäänud piisavalt vägesid sinna, et koolitusülesannetega toime tulla ning kanda hoolt selle eest, et Taliban jällegi ohjasid enda kätte ei haaraks ja muidu oleks tõesti üüratu vere, raha, energia kadus ja meie oma meeste ja, ja vägede kadu, äh, kui endine olukord taastuks. mida arvab Itaalia valitsus, kuidas Itaalia valitsus äh, tahab äh, kanda hoolt selle eest, et Afganistan oleks tulevikus samuti Talibanist vaba ja meie senised pingutused küünlaid väärt? varem olite te meie komisjoni liige ja nii sina kui mina tundsime väga tõsist huvi Süüria vastu äh, ja salafistide problemaatika vastu. nagu te teate, mina olen suur Iisraeli sõber, Iisrael on nüüd äh, julgelt sekkunud äh, Hezbollah'le relva veedude küsimuses ja nüüd võib tekkida Iisraeli-Süüria vahel sõi, sõda ja ka Iraan võib sellesse sõtta sattuda kas selline stsenaarium on võimalik või ma olen äh, kaotanud kontakti reaalsusega ja siis ähm, hiljutine äh, Mali konflikt tekitas küsimuse, kas äh, NATO, Euroopa Liit, kes peab tegutsema ja viimane küsimus Euroopa Kaitseagentuur, minu erakond ja minu fraktsioon äh, suhtuvad skeptiliselt senistesse saavutustesse, aga äh, Briti, me, Briti valitsuse liikmed äh, on siiamaani toetanud neid pingutusi, aga siis õhus tankimine, kas see õhus tankimine aitab parandada meil koostalitusvõimet, meie võimekust üldiselt ning panustamist ja, ja jagamist Eh, kas võib-olla see õhus tankimine oleks võimalik, eh, aitaks eh, õigustada kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks neid pingutusi. suur tänu! ka minu poolt õnnitlused teile ning soovime edu teile töös. Te viitasite detsembri kaitsele pühendatud ülemkogu kohtumisele, seetõttu ka mina tõstataksin selle teema ning tooksin mõned asjad siin välja. ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika, äh, ma olen veendunud, annab meile võimal-, paremad võimalused tegutsemiseks tulevikus iseäranis, mis puudutab planeerimisvõimet Euroopa missioonide osas praegu on puudujäägiks äh, tsiviilsõjaline koostöö. nii et ma tahaksingi rääkida Euroopa Liidu operatsioonide keskusest, mis alustas oma tegevust eelmisel aastal ja mis peaks olema alaliste tsiviilsõjaliste struktuuride peakorteriks äh, ning aitama planeerida ja läbi viia meie praeguseid ja tulevasi missioone minu meelest on see üks samm Euroopa Liidu operatsiooni peakorteri suunas, mida teie arvate sellest? teiseks, me räägime endiselt äh, nendest lahingugruppidest, mina olen ka olnud kaitseminister, nii et äh, ma mäletan mitmeid arutelusid äh, nõukogu kohtumistelt selle teema äh, üle ja äh, mingisuguse konkreetse järelduseni ei jõutud ähm, äh, ja lahingugrupp kui algne vägi, sekkuv vägi või operatiivne reserv. nii et mina kutsuksin teid üles aitama kaasa sellele, et need arutelud jätkuksid ja võib-olla selle nõndanimetatud Vaimari kirja äh, raames, mis allkirjastati kahe tuhande kümnendal aastal, äh, võiks äh, mingi lahendus leiduda. või siis Vaimar pluss raames. ja lõpetuseks, mida te arvate nende institutsioonide ja menetluste kasutamise kohta, mis on Lissaboni lepinguga äh, juurde tulnud ja mida me saame kasutada? ja mis äh, võiks aidata äh, meil oma operatsioone ja parandada, samuti see võimekuse algatus äh, pooling and sharing ehk panustamine ja jagamine. suur tänu juba ette. proua Tšanaku. suur tänu. lugupeetud esimees lugupeetud äh, Mauro, härra Mauro, õnnitlen teid teie ametisse nimetamise puhul äh, ja äh, tänan teid teie sõnavõtu eest Euroopa julgeoleku teemal. Pole vähimatki kahtlust, et praegu, praegused praegune kulude määr äh, pole piisav eesmärkide saavutamiseks. meil on vaja rohkem raha, rohkem vahendeid. kuid ähm, sellega seoses äh, on meil mitmeid probleeme ükshäälsuse probleem, ainus võimalus seda ületada on tugevdatud koostöö ma arvan, et me kõik teame, kes on vastu ja ma arvan, et me peaksime nimetama asju õigete nimedega. suurem osa Euroopa Liidu liikmesriikidest, meie koduriikidest, kuuluvad samuti NATO-sse. ja asi pole selles, et me ei taha NATO-t, me ei tahaks NATO-st mööda minna, aga me tahaksime, et Euroopa probleemidega, probleeme käsitletaks ühiselt. nagu te ütlesite, Euroopa kulutab rohkem teadusuuringutele ja arengule kui Ameerika Ühendriigid. detsembrikuine ülemkogu peaks tegema ettepaneku muutunud peaks lähenemist muutma ja võib-olla Itaalia võiks äh, seal ka äh, oma rolli mängida, äh, rääkida sellest, mida te siin rääkisite, koolitusest võib-olla, koolit- ja, ja just nimelt Euroopa Liidu relvajõudude koolitusest, mis on väga tähtis küsimus, härra Patarei. suur tänu, härra esimees, nende sõbralike sõnade eest, härra minister, kallis Maarjo Mauro, on suurepärane sind näha siin äh, Itaalia kaitseministrina, mina olen alati Itaaliasse uskunud ja see otsus sind nimetada Itaalia kaitseministriks on ka seda usku toetanud. sa rääkisid oma sõnavõtus visioonist ja Siide Kasperi ja Konrad Adenauer jagasid viiekümnendate aastate alguses visiooni, mille kaudu oleks loodud Euroopa Kaitseliit koos äh, Kaitseväega. ja ma arvan, et kui me räägime Euroopa Liidu eesmärkidest, siis me peaksime ka rääkima Euroopa Kaitseväest, sellepärast et see näitaks ka, milles suunas me liigume. Bogdan Klich rääkis siin äh, reageer-, kiirreageerimisüksustest ja need kiirreageerimisüksused võiksid siis ollagi Euroopa Kaitseväe südameks Äh, kuulen, et äh, Briti kolleegid siin mõmisevad juba, kui nad ei soovi, ei pea nad selle ähm, programmiga liituma, sest tegemist oleks struktureeritud koostööga. kuid oleks väga hea, kui me ka visioonidest räägiksime Kaitseväe osas ja veel kord äh, suur tänu sulle, palju edu sulle, nii sulle kui ka Itaalia valitsusele üleüldiselt. Thank you, härra president, now Mr Van Orden aitäh, härra Van Orden järgmisena. ka mina tahaksin äh, kaitseministrit õnnitleda uue ametikoha puhul. tahaksin teid tänada äh, selle osas, et te kinnitasite meile veel kord, milles ühine julge ja kaitse, julgeoleku ja kaitsepoliitika seisab Äh, tõepoolest, äh, meie ühine kaitse on selle poliitika peamine eesmärk ja te ütlesite selle ka väga selgelt välja. mul on kaks küsimust. milliseid samme Itaalia astub selleks, et äh, täiendavaid lahingutegevuse piirkonda saadetavaid sõjalise võim-, sõjalisi võimekusi välja töötada ja järgmisena äh, proua Timi aitäh, Mario. kõigepealt äh, tahaksin äh, avaldada heameelt sinu ametisse nimetamise üle mina olen selle komisjoni liige tänu sinu otsusele Itaaliasse tagasi pöörduda. Äh, olen siin Äh, ECR fraktsiooni sõprade hulgas. Äh, ja minu arvates on väga tore, et sa täna siin oled. Äh, ja ma olen täiesti kindel, et sa said oma ametikoha oma oskuste ja võimete eest. härra Arno Taakis järgmisena. suur tänu, härra esimees. kõigepealt tahaksin härra ministrilt küsida järgmist need viimased Iisraeli rünnakud Süüria vastu. kas teie leiate, et tegemist on äh, territoriaalse terviklikkuse rikkumisega ja teise riigi ründamisega? ja teine küsimus. viimasel ajal on väga palju räägitud sellest, et Euroopa Liidu liikmesriigid kaitsevaldkonnas peaksid tegema koostööd räägitakse siin äh, üksustest, kolleeg mainis ka Vaimari algatust. jah, härra minister, mis on teie isiklik arvamus? mul on otse loomulikult väga hea meel, et äh, siin need asjad kaugemale pole läinud ja mul on ka selgitus selle kohta. põhjus, miks see koostöövorm ka väljaspool Euroopa Liitu edasi ei liigu, on see, et riigid, riikidel on võib-olla häbi ja nad ei julge rahvusvahelist õigust rikkuda. suurepäraseks näiteks selle kohta on Mali. miks mitte keegi ei liitunud Prantsusmaaga selleks, et Malis sekkuda? on ka teisi näiteid veel sarnase käitumise kohta. mina leian, et need asjad ei lähe nii kaugele, sellepärast et äh, need äh, rünnakud äh, on vastuolus rahvusvahelise õigusega. ja härra minister, siin räägiti kaitsetööstusest ning teie rääkisite konkurentsivõimelisusest. kas te teate, mida see üleüldse tähendab? see tähendab seda ja ma arvan, et üks kolleeg mainis ka seda juba, see tähendab seda, et suur osa kaitsetööstusest Euroopa Liidus äh, peaks oma pillid kotti panema. nii nagu see oli ka siis, kui loodi ühisturg. kas me tõesti soovime seda? konkurentsivõimeline Euroopa tööstus tähendab seda, et Kreeka töövõtjad Kreeka kaitsetööstuses tuleb lahti lasta. Nad jäävad töötuks. kuidas me neid probleeme kavatseme lahendada? Grazie, prima di dar la parola ministro... suur tänu ja enne kui annan sõna minister Maurule, selleks et ta saaks ähm, vastata, soovin ka mina teid õnnitleda. meie riigi jaoks on see kohe kindlasti suureks eeliseks ja mul on ka teile üks küsimus. Teie sõnavõtu esimeses osas ütlesite te, ja see ei ole nüüd lihtne, te ütlesite, et äh, käega katsutavad edusammud äh, kaitse- ja julgeolekupoliitikas. võib-olla on tegemist äh, siiski pigem sellise piiratud siseriikliku huvisfääriga kuid kuidas seda nüüd endale ette kujutada, kui vaadata poliitilist ja institutsioonilist struktuuri? vastus peaks ju peituma just selles struktuuris ning minu küsimus. NATO peasekretär kutsub eurooplasi üles panustama rohkem kaitsepoliitikasse teiselt poolt on meil aga majanduskriis, kõik äh, Euroopa riigid on sellest äh, kriisist puudutatud, ka Itaalia. nii et härra minister, kuidas teie hindate olukorda, mõeldes selle peale, et me peame säästma? kui nüüd äh, midagi lihtsustada, koordineerimist parandada selleks, et ka kaitsetööstuses midagi erinevates liikmesriikides ette võtta. kas meil seal ei oleks võib-olla rohkem potentsiaali? Eh, suur tänu! suur tänu! alustasin oma äh, ministritööd äh, kõigepealt käisin Afganistanis Itaalia vägesid vaatamas, kohtusin ISAF-i vägede juhtivpersonaliga, kohtusin ka president Karzaiga. ja nüüd vastaksin küsimustele, mis puudutavad Afganistani arengut pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat. Itaalia seisukoht on täiesti selge. me ei kavatse lasta raisku minna senistel pannust, ponnistustel ja me tahaksime seda positiivset arengut toetada meie praegustes toetuspunktides on ka neli tuhat Itaalia sõjaväelast ja ka minu aruteludes Afganistanis tuli selgelt välja, et ka pärast kahe tuhande neljateistkümnenda aasta järel tuleb seniseid pingutusi ka kaitsta. Itaalia kavatseb pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat jätkata samasuguse tegevusega nagu senini. loomulikult tuleb arvesse võtta öö, äh, majanduslike investeeringute vajadust öö, äh, taristu äh, väljaehitamise vajadust, äh, tervishoiusüsteemi väljaehitamise vajadust ja nii edasi ja nii edasi, haridussüsteem. Afganistan see on olnud äh, tsiviilelu mõningates provintsides võimalik tänu sellele, et sõjaväeline, sõjaväeline kohalolek on olnud olemas mõningates provintsides, aga see pole olnud võimalik. me rääkisime sellest ka president Karzaiga ja rääkisin temaga ka Sofar kokkuleppest ja NATO ei ole mitte ainult sõjaline liit, vaid ka poliitiline liit ning äh, meie oleme NATO-ga koos alati lähtunud äh, oma äh, rahvusvahelistelt or-, organisatsioonidelt saanud saadud mandaadist, liib-, nagu ka Liibanonis, nii et äh, igasugune äh, tegevus, iga riigi tegevus peab sobima kokku meie ühise visiooniga. niisiis, kõigepealt Afganistan. jah, Afganistaniga alustasin ma oma ametiaega, aga kui ma siia tulin, siis ma pean ütlema, et ma kartsin pigem kolleege äh, härra Danjani ja härra Van Ordenit, äh, mitte niivõrd Afganistani visiiti, nii et äh, keskendun nüüd nende küsimustele, nad on vägagi suured asjatundjad selles küsimuses ning äh, minagi toonitaksin, kui oluline on kollektiivne vastutus ja ühine visioon, mis on võimalik siis, kui igaüks kannab oma osa Monti valitsus pooleteise aasta jooksul on teinud äh, suuri saavutusi ja, ja Itaalia ei ole ühtegi eurot saanud päästefondidest, ta on ise oma võlaprobleemi lahendanud. Äh, Itaalia on olnud üks esimeste seast, kes on valmis toetama Kreeka sarnaseid riike ning äh, ka sõjalise lõimimise ja operatiivse või võime osas, operatsioonivõime osas jätkab Itaalia sellist käitumist. kaitse on oluline selleks, et tagada rahu ja stabiilsus. me oleme Itaalias Itaalia parlamendis rääkinud äh, nüüd Itaalia kaitse-eelarvest ning äh, meie oleme püüdnud äh, lähtuda Euroopa integratsiooni lähenemisest, mis on meie jaoks oluline ning millesse meie riigina tahaksime ka oma õiglase panuse anda. mõned kolleegid paistavad olevat rusutud ja skeptilised ja sageli täiskogult tahab, võib öelda, et euroskeptikutel ei ole sellist veendumust nagu nendes, nendel, kes usuvad Euroopasse. ja me ei saa pisiasjade taha toppama jääda ka lahingugruppide küsimuses näiteks, kui meil puudub ühine visioon, ühine pühendumus, ühine veendumus äh,, kui me ei saa aru, et Euroopas on vaja Euroopa lähenemist, siis me ei jõua saavitud eesmärkideni. me peame olema alati, me oleme alati olnud pragmaatilised ühisturu küsimustes, söe ja terase liitu luues ja kaitsepoliitikas võiksime me nüüd laiendama oma visioone kuid me peame seda tegema edasi pragmaatiliselt. Itaalias räägitakse erinevatest äh, elementidest seoses kaitsega F kolmkümmend viis, kas see sobib või see ei sobi üheks või teiseks otstarbeks. kui me siin äh, räägime lihtsalt mingisugustest konkreetsetest lennukitüüpidest, selle asemel, et rääkida, äh, kuidas parandada oma integreeritud operatsioonivõimet, siis kuhu me nii jõuame? ja me peame langetama oma valikuid. ja meil peavad olema oma visioonid selleks. kindral Van Orden esitas äh, tähtsa küsimuse NATO tuleviku kohta Euroopa Liidu riigid on NATO-s enamik, enamuse rollis ja sotsiaalselt äh, lõimunud Euroopa võib ainult NATO-t tugevamaks muuta. ja kui siin rääkida brittide seisukohast või Briti vaatenurgast, ehk siis äh, Äh, äh, ja sellist enesekesksusest, äh, siis seda võib ainult kritiseerida. ja Winston Churchillit meenutades äh, siis äh, kui seitsesada viiskümmend Euroopa Parlamendi liiget jõuaksid ühtse kokkuleppeni äh, detsembrikuisel ministrite kohtumisel ülemkogu käigus, äh, siis äh, oleks see tõesti suur saavutus, aitäh! E aitäh, härra Mauro! aitäh, et vastasite küsimustele. tänan tähelepanu eest Äh, järgmine päevakorrapunkt on äh, pressi- ja sõnavabadus, proua Šake on raportöör. tegemist on teise arvamuse vahetusega. palun, raportöör. aitäh, ma teen väga lühidalt. kõigepealt ähm, tahaksin ma tänada variraportööre äh, Eh, selle eest, et nad on teinud eh, väga head koostööd selle raporti käigus, meil on toimunud juba varasemaid mõttevaheldusi ja ma arvan, et me oleme eh, otsade kokkutõmbamisele väga lähedal ja me oleme saatnud tugeva sõnumi, kui oluline on pressi- ja meediavabadus. tahaksin tänada ka kõiki sidusrühmi, kes oma panuse andsid, kodanike ühiskonda, ajakirjanikke Äh, kes andsid seda panust siis läbi interneti ja muul moel. me koostame selle raporti väga õigel ajal. üsna hiljuti tähistasime äh, ajakirjandusvabaduse päeva ning tegemist on siis raportiga, äh, mis ilmub ajal, kui surve sõnavabadusele üsna suureneb ja see surve muutub kohe vägivaldsemaks. ajakirjanikud ja ajaveebipidajad on tihtipeale ka inimõiguste kaitsjad ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kaheksakümmend kaheksa ajakirjanikku tapeti, peaaegu üheksasada vahistati, kahe, kahte tuhandet rünnati, tegemist on tõsise asjaga ning Euroopa Liit saab ja peakski mängima olulisemat rolli tagamaks äh, sõna- ja ajakirjandusvabadus kogu maailmas. me peame tegema koostööd valitsustega, et tuletada neile meelde, millised on nende kohustused, samuti peame tegema koostööd kodanikeühiskondade ja ajakirjandustega. tihtipeale kolmandates riikides on just nimelt need valitsused, kes seadusi kuritarvitavad, mitte otseselt neid seadusi, mis on seotud ajakirjanduse ja meediaga otseselt, vaid Nad kuritarvitavad riikliku julgeoleku seadusi, maksuseadusi, terrorismivastase võitluse seadusi selleks, et piirata äh, ajakirjanike tööd, et neid heidutada. Äh, variraportööridega koos me otsustasime, et me ei hakka hindama üksikult ajakirjandusvabaduse ja arvamusevabaduse olukorda ühes, äh, üheski konkreetses riigis, me oleme pannud siis lisad, äh, kus siis eksperdid on hinnanud olukorda erinevates riikides ja paneme need siis lisadena raportile juurde. sest et meie tahame ka näidata, et et on väga oluline, et poliitikud ei sekkuks ajakirjanike ja meediategevusse, vaid aitaksid neil oma tööd teha vabalt ja sõltumatult. niisiis me rõhutame, et äh, ajakirjandus ja meedia peaks olema vaba poliitilisest ja rahalisest survest, tagamaks arvamuste mitmekesisus ja see puudutab eriti loomulikult äh, äh, rahvuse, riiklikke meediakanaleid, aga ka teisi ning ka suured eh, korporatsioonid siis, kes meedia vallas tegutsevad, eh, ka nende õlul lasub suur vastutus ja sama puudutab ka siis digitaalmeediakeskkonda. Eh, ka seal tuleb siis tagada juurdepääs meediale samuti rõhutame, et Euroopa Liit peaks tõstatama ka siis äh, karistamatuse küsimuse pärast seda, kui ajakirjanikke on rünnatud või heidutatud, sest tihtipeale selliste inimestega praegu ei juhtu mitte midagi. nii, ja võib-olla võiks vahendada ka siis kogemusi, kuidas õiguskaitset korraldada ning lõpetuseks tahaksin öelda, et me nõuame, et välisteenistus ja Euroopa Komisjon jõulisemalt ning strateegilisemalt lülitaksid siis äh, Ähm, äh, pööraksid tähelepanu teatud eelarveridadele ja programmidele, mis meil juba olemas on ja et Euroopa Liit peaks siin olema eeskujuks. Äh, ka meil on äh, meedia ja ajakirjandusvabaduse vallas probleeme aga meie pädevus on piiratud, kõigega me siin välisasjade komisjonis tegeleda ei saa Äh, me tahame paika panna teatud etalonid, äh, keskendume just naabrusriikidele, äh, oma välistegevusele, olgu siis tegu arengupoliitika, laienemispoliitika, naabruspoliitikaga. meil on paika pandud selged e-, etalonid ja eesmärgid, et niimoodi, niimoodi saaksime praegusel kriisi ajal meetmeid paremini ellu rakendada ja kaitsta neid väärtusi, mis meie jaoks on väga olulised, väljendusvabadus äh,, Äh, pluralistlik meedia, mis on vaba ja sõltumatu ning äh, inimõigused. niisiis, see oleks lühike sissejuhatus sellesse raportisse ning äh, ootan koostöö jätkumist variraportööride ja teistega, aitäh! kaks inimest on soovinud sõna. proua Ibri Saagitš kõigepealt. Um, aitäh Eh, tahaksin tänada raportööri ja tahaksin tänada ka kõiki kolleege, eh, variraportööre eh, suurepärase töö eest. meil tõesti õnnestus saavutada kokkulepe kõigi kompromisside osas. rahvapartei nimel võin öelda, et meie toetame kõiki kompromisse mina raportöörina võib-olla kasutaksin natuke teistsuguseid sõnastusi, ma nägin viis minutit tagasi seda kompromisside nimekirja, aga mul on äh, väga hea meel, et meil on selline väga üldine lähenemine, me ei laskunud üksikasjadesse, ei hakanud üles lugema äh, ajakirjanikke või riike, sellepärast et siin parlamendis on teisi komisjone, kes saavad seda paremini teha Äh, ja ma arvan, et äh, Välisasjade komisjon ei ole see komisjon, kes peaks selliste asjadega tegelema ja seetõttu ma olen väga tänulik raportöörile, et ta sellist lähenemist toetas. samuti on mul väga hea meel selle üle, et me tõstatasime lõpuks äh, ka ajaveebipidajate küsimuse ning meediavabaduse internetis, sest et seda teemat me ei ole eriti palju arutanud ja tegemist on tõesti valdkonnaga, mis on üha olulisem. eriti just ähm, äh, autoritaarsete režiimide jaoks, mida rängem see režiim on, seda rohkem nad kardavad Internetti ja ajaveebipidajaid ning seetõttu on mul väga hea meel, et äh, me oleme sellele aspektile tähelepanu juhtinud. nagu ma ütlesin, me toetame siis äh, kõiki äh, kompromisse võib-olla mõnes punktis me ei hääleta, samuti nagu raportöör, aga seda rohkem tehnilistel põhjustel, äh, lihtsalt sellepärast, et meie poliitiline lähenemine on võib-olla natuke teistsugune, aga üldkokkuvõttes olen ma lõpptulemusega väga rahul, aitäh! aitäh, proua Jaakonsaari! aitäh raportöörile, äh, proua Šaakele väga hea koostöö eest ja viljakate läbirääkimiste eest. mul on väga hea meel, et minu ja minu fraktsiooni peamised punktid on saanud raportööri toetuse läbirääkimiste käigus. raportöör on need siis kompromissidesse lülitanud. ning need kõige olulisemad punktid sotsiaaldemokraatide jaoks on kõigepealt ajakirjanike ja nende töö kaitse samuti see, et tuleb ähm, arvestada nende negatiivsete arengutega, mis on toimunud praegu ajakirjanduses, ajakirjanduse sõltumatuse indeksite vallas näiteks. Äh, meil on vaja pluralistlikku ja mitmekesist äh, ajakirjandust ja meediat. Äh, paraku meediakeskkonnas me täheldame samuti monopolistlikke tendentse. samuti tahaksin rõhutada, nagu ka raportöör juba ütles, et Euroopa Liit on kohustatud tegutsema. Euroopa Liidul on võimalusi olukorda muuta, kasutades hästi ära neid vahendeid, mis meil on, kõiki kokkuleppeid, kaubandusleppeid, assotsiatsioonileppeid ja nõnda edasi me peaksime arvestama kõigi nende poliitiliste vahenditega, kui me räägime siis ka ajakirjandusvabaduse küsimustest ning loomulikult on vaja tugevamat, sidusamat ja läbipaistvamat koostööd Euroopa Parlamendi ja välisteenistuse vahel ning komisjoni vahel. see on samuti meie arvates väga oluline. ning veel kord tahaksin siis raportööri tänada töö eest, raport on nüüd konkreetsem ja annab meile selgema suuna selles osas, kuhu Euroopa Liit peab oma strateegia suunama, aitäh! aitäh! tuletan meelde, et hääletus toimub homme äh, kell viis õhtul. vabandust, kas te tahtsite midagi lisada? Äh, raportöör proua Šaak, vastaksin äh, sellele, mida variraportöörid ütlesid, sellepärast et on täiesti selge, et me tõesti töötasime meeskonna vaimus ning kuna teema on meie arvates ka väga oluline, siis ma loodan, et hääletus annab samasuguse tulemuse ja me saadame tugeva sõnumi välisteenistusele ja Euroopa Komisjonile, et nad tagaksid tõhusama, äh, strateegilisemalt suunatud poliitika ning äh, oleksid siin ka juhi rollis äh, kõigest, mis puudutab ajakirjandusvabadust, väljendusvabadust ja me loodame, et äh, see raport tõesti muudab ajakirjanike olukorda, äh, inimeste olukorda, kes äh, riskeerivad oma eluga selleks, et kaitsta inimõigusi, seada küsimärgi alla status quo, juhtida tähelepanu korruptsioonile ja ebaõiglusele, need inimesed tõesti ootavad seda raportit, aitäh! aitäh, et tutvustasite oma raportit. niisiis läheme järgmise päevakorrapunkti juurde milleks on Euroopa Liidu roll edendamaks laiemat Atlandi-ülestest partnerlust ja raportööriks on härra Miljan Mon. raportööril on nüüd sõna. Eh, kõigepealt eh, tahaksin tänada teid selle eest, et andsite mulle võimaluse oma raportit tutvustada ja samuti tahaksin tänada kõiki variraportööre, mõned nendest ei ole täna siin, osad aga on, härra Rutšek, proua Neits, härra Pütikohver, kõik me tegime väga head koostööd, me kohtusime mõned nädalad tagasi ning me leppisime kokku äh, kompromissmuudatuste ettepanekutes üldiselt. tegemist oli tõesti väga viljaka kohtumisega. kompromisside eh, nimekiri on teile välja jagatud, need hõlmavad eh, peaaegu pooli muudatusettepanekuid, kas siis otseselt või kaudselt. Eh, tahaksin öelda, et minu raportis on kaks osa. kõigepealt ma vaatan selliseid traditsioonilisi Atlandi-üleseid äh, Äh, suhteid, Euroopa Liidu ja USA suhteid, mõned punktid puudutavad rahvusvahelisi konflikte ja päevakajalisi küsimusi, kus äh, Euroopa Liit ja USA peaksid oma tegevust koordineerima. ja siis teine vähem traditsiooniline peatükk, äh, kus ma vaatan üldistele Atlandi-ülestele suhetele ja vaatan seda laiemast vaatevinklist, selle kohta on mõned muudatusettepanekud, aga ma arvan, et see ei tähenda mitte seda, et see teema ei pakuks huvi nagu ma ütlesin, enamik muudatusettepanekuid on kompromissidega kaetud, peatuksin kiirelt nüüd mõnedel kompromissidel. Äh, on, neid võiks äh, lausa grupeerida äh, üks rühm muudatusettepanekuid on sellised, mis tõesti muudavad minu raporti paremaks ja väga paljud nendest on kompromissides sees ma arvan, et tegemist on selliste muudatusettepanekutega, mis esialgset teksti rikastavad, siis on äh, grupp selliseid muudatusettepanekuid, äh, mis ei ole raporti äh, sisuga nõus ja nende juurde ma olen pannud hääletusnimekirjas miinuse, siis on veel üks rühm muudatusettepanekuid Äh, kus äh, tõstatakse teistsuguseid küsimusi kui need, millele mina oma raportis olen tähelepanu juhtinud. tegemist on selliste muudatustega, kus ei soovita näiteks Atlandi-ülese poliitilise nõukogu loomist, äh, kus räägitakse parlamendi kontakttalitusest ja seatakse küsimärgi alla selle olemasolu Washingtonis ja loomulikult selliste muudatuste juurde olen ma teinud ka miinusmärgi Äh, härra Rutšek on just äh, siia jõudnud, annan talle võimaluse oma kohale istuda. Äh, tahaksin teda veel kord tänada väga hea ja konstruktiivse koostöövaimu eest. siis on veel sellised muudatusettepanekud, mis keht-, kehtestuvad just nimelt majanduslikele aspektidele, teevad seda väga konkreetselt ning ma kahel korral varasemate arutelude jooksul olen öelnud, et mina äh, tahaksin kinni pidada sellest äh, ülesanne, äh, mina tahaksin keskenduda asjade äh, poliitilisele dimensioonile ja mitte sekkuda Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni pädevusse. igasugused sellised kaubandusega seonduvad küsimused on INTA pädevuses. niisiis mina pean parlamendi re kodukorra reeglitest kinni ja seetõttu olen selliste muudatuste juurde teinud samuti miinuse kaks nädalat tagasi äh, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon võttis vastu konkreetse resolutsiooni äh, selles küsimuses äh,. see sisaldab äh, kakskümmend kaks kuni kakskümmend kolm punkti ja seal käsitleti üksikasjalikult väga paljusid küsimusi, mis mõjutavad läbirääkimisi nii et, et ma arvan, et äh, parlament ei peaks äh, võtma vastu kahte erinevat teksti ühe ja sama läbirääkimiste kohta äh, ja seda viimase, juba kahe kuu jooksul, nii et, et seetõttu ma olen selliste muudatuste juurde teinud miinuse, mis puudutavad menetluslikku korda ja igasuguseid äh, majanduslikke aspekte. siis äh, on veel sellised muudatusettepanekud, mis äh, lähevad kaugemale raporti ulatusest puudutavad äh, näiteks üli, ülimalt äh, spetsiifilisi küsimusi, näiteks äh, muudatused, kus mainitakse Atalantat ja Somaaliat. minu äh, raport on juba üsna üldine ja kui me läheme veel Atlandi ookeanilt ka Vaiksele ookeanile ja India ookeanile, siis äh, see oleks juba liiga kaugele minek me ei saa rääkida siin Adeni lahest ja Somaaliast ja niisiis ka nende muudatuste juurde olen pannud miinuse. selles raportis ei ole võimalik käsitleda Lähis-Ida rahuprotsessi, kliimamuutusi, energeetika küsimusi. Need muudatusettepanekud, mis lähevad siis liiga kaugele sellest raporti ulatusest, mis kalduvad kõrvale äh, Äh, selle raporti eesmärk, märgist on kõik saanud miinuse. varasemates aruteludes äh, härra Pütikofer ja proua Neits on kritiseerinud minu raportit äh, sellepärast, et ma üritan liiga paljude küsimustega tegeleda. ning ma olen selle kriitikaga arvestanud ja olen üritanud siis raportit konkretiseerida ma ei usu, et me saame vastu võtta sellise raporti, mis käsitleb peaaegu, peaaegu kõike. ja lõpetuseks võib-olla äh, ütleksin seda, et raport ei vaata minevikku, vaid pigem tulevikku äh, praegu ähm, on, on äh, Obama teine ametiaeg, Bushi ametiaeg on selja taha jäänud, äh, see oli väga keeruline aeg äh, maailma jaoks äh, Äh, me oleme äh, äh, selle ajastu doktriini, doktriinid selja taha jätnud. me oleme alustanud kaubanduse investeerimisläbirääkimisi, nii et, et ma arvan, et me ei peaks keskenduma tõesti liiga palju minevikule, pigem peaksime vaatama tulevikule mõned muudatusettepanekud on esitatud, mis tõesti vaatavad liiga kaugele minevikku ja selliseid muudatusettepanekuid ma raportöörina ei toeta Äh, ma ei taha teie kannatust liigselt proovile panna, te näete hääletusnimekirja. ja ma arvan, et te olete nõus, et mulle, ma olen üritanud koostada tasakaalustatud ja ambitsioonikat raportit, mis äh, hõlmab väga paljusid asju, loomulikult kõike ma ei ole saanud siia sisse panna, aga ma olen andnud endast parima ja tahaksin teada, mida teie arvate. tahaksin kuulda teie soovitusi, aitäh. Danke, president So let me to, let me to thank the raporteur for his suur tänu raportöörile selle suurepärase töö eest, konstruktiivse koostöö eest, ta on koostanud kakskümmend kaks muudatusette-, kompromissmuudatusettepanekut, kuhu ei ole kaasatud mitte ainult sotsiaaldemokraatide seisukohad, vaid ka kõikide teiste poliitiliste rühmade seisukohad ja vähemalt meie oleme ka valmis kõiki kompromisse toetama. lõpptulemus on äh, tugev, tulevikule suunatud, kinnitab, et me oleme Atlandi ülesele partnerluses, peame seda partnerlussuhet tähtsaks siin on tehtud ka mõningaid ettepanekuid ja toodud uusi elemente. tegemist on raportiga, mis on ajakohane ja selle raportiga rõhut-, juhitakse tähelepanu sellele, et Atlandi-ülesed suhted äh, on muutumas, äh, seda majanduskriisi kontekstis, äh, Ida-Aasia uute jõudude esilekerkimisega seoses, Araabia kevade kiiluvees, nii et põhisõnumiks meil oleks suurem koostöö Atlandi-üleses partnerluses ja see on äh, see kaubanduse ja investeerimise alane prantselt-, äh, partnerlussuhe aitab meil võimaluse mõjutada teisi poliitikavaldkondi, sealhulgas siis välispoliitikat aga nagu raportöör mainis, meil on ka INTA komisjon ähm, ja Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon ongi äh, mis puudutab äh, partnerluslepingut äh, peamiseks juhtkomisjoniks, nii et me ei tahaks nende tööd korrata. nii et ja äh, väga hea, et me näeme, et on võimalik äh, Atlandi üles neid partnerlussuhteid äh, arendada ka laiemalt, me oleme keskendunud siiani Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide suhetele, aga me ei tohiks unustada Kanadat, uusi jõude Ladina-Ameerikas, kes võib-olla ka sooviksid Atlandi-üleses koostöös osaleda, raportis on seda mainitud kuid äh, ilma, et äh, oleks varjutatud äh, Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide partnerlussuhe. lõpetuseks veel sooviksin avaldada tunnustust härra Milan Moolnile. ma tahaksin tänada teda avatuse ja hea koostöövalmiduse eest. aitäh! palun, proua Šak. suur tänu. lugupeetud esimees, kolleeg Milan Moon räägin Anne-Mii Naitsi nimel, kes ei saanud täna siia tulla või tähendab, ta ei saanud täna siia jääda. tegemist on väga laiaulatusliku raportiga, kuid ähm, Atlandi-ülesed suhted on laiaulatuslikud ja äärmiselt olulised. meie fraktsioon toetab kompromissmuudatusettepanekuid ning me tahame teid tänada tehtud töö eest. mina olen äh, INTA liige äh, ja olen variraportöör äh, just nimelt Atlandi-ülestes partnerlussuhete küsimuses ning ma tahaksin toonitada, et tõesti, me ei peaks oma tööd tegema kahes kohas ning ähm, me oleme analüüsinud just äh, hiljuti seda mandaati Euroopa Komisjonile. ma olen teiega nõus, oluline on meie Atlandi-üleste suhete tulevik, selle mõtestatus muutuvas ajas äh, meie suhted said alguse maailmasõja järgsest ajast, maailm on muutunud ja on selge, et järgmised põlv, järgmiste põlvkondade osalus Atlandi äh, üleste suhete arendamises pole iseenesestmõistetav ega sünni iseenesest, äh, selleks on vaja tööd. Need suhted peavad olema mõtestatud, ka majanduslikult mõtestatud. ja sellele tuleb tähelepanu juhtida, tuleb pöörata tähelepanu koos, suuremale koostööle ähm, liitlassuhetele ähm, nii poliitilises kui ka majanduslikus mõttes, äh, nii et äh, minu meelest on väga hea heita pilk ka Atlandi-üleste suhete tulevikku. suur tänu, ma tahaksin ka ühe märkuse teha, kõigepealt suur tänu kolleeg Milan Monile selle raporti eest, ta on Atlandi-üleseid suhteid vaadanud laiapõhjalisematena nagu kui lihtsalt Euroopa Liidu-USA suhteid ja peale selle tuleb mõelda veel ka selle peale, et on alganud läbirääkimised Atlandi-ülese turu üle ja sinna lisandub veel ka see poliitiline dimensioon ning kõik need kaubanduspoliitilised tagajärjed. mul on küsimus kõikidele kolleegidele. kas teie arvates on äh, õnnetu kokkujuhtumine see, et siseturukomisjoni äh, ettepanekuid hääletatakse maikuus ja härra Milenmoni raportit alles juunikuus, et kas äkki oleks võimalik ja koordinaatorid mõtleksid selle üle järele, et me neid asju koos arutaksime. sest kui me homme selle raporti vastu võtame, siis on piisavalt aega, eriti kui me survet avaldame, et see raport oleks selle nädala lõpuks nii valmis, et selle saab edasi saata, nii et ei ole mitte mingit põhjust, miks me ei peaks seda tegema, nii et fraktsioonid võiksid homseks välja mõelda, kas see on mõistlik. minu arvates on see küll loogiline, et me neid, seda kahte asja koos arutame. äkki on võimalik ka kolleeg Moreeraga veel rääkida, et ta mitte nii nagu alati jälle ei hakkaks probleeme tekitama. ma arvan, et äkki võiks mõelda vähemalt selle peale, et selle üle järele mõelda suur tänu, härra esimees, Atlandi-ülesed suhted on tõesti väga tähtsas ajafaasis ja see on tõsi, mis te ütlesite, aga Atlandi-ülesed suhted on midagi rohkemat kui see, mis on siin raportis kirjas. me ei räägi siin mitte ainult klassikalistest suhetest äh, Atlandi ookeani mõlemal kaldal kui pikemalt järele mõelda, siis võiks ka Ladina-Ameerika kaasata veel siia ning ka Aafrika äh, lääneranniku. selle peale on ka mõeldud, kaheksateist, üheksateist või kakskümmend juuni toimub ka G kahekümne kohtumine. Äh, samamoodi ka Põhja-Iirimaal G kaheksa kohtumine, kui siis viisteist, kuusteist, seitseteist see raport vastu võetakse kõigest kolm-neli päeva enne seda, kui Obama Euroopasse tuleb, siis see pole ka kõige halvem ajahetk. ükskõik, kas äh, siseturukomisjon oma raporti juba maikuus äh, täiskogule viib või mitte. igal juhul ajahetk ei oleks kohe kindlasti halb. Äh, ühist arutelu minu arvates aga ei saa pidada, ma ei tea, kuidas need asjad nende menetlustega on, tõlkega, muudatusettepanekutega ja olgu, homme hääletame aga äkki varjutab seda raportit, minu raportit see, et hakatakse siis rääkima ainult kaubandusküsimustest. kui aga hääletus toimub kolm päeva enne seda, kui Obama tuleb ja kahepoolne tippkohtumine on ette nähtud, siis see pole ju ka halb, sest on ju teada, et äh, kaubandusküsimustes tuleb uuesti läbi rääkida. nii et nagu öeldud, juuni oleks ka kõige kehvem ajahetk suur tänu, mõtleme homseni selle üle järele, kõikidel asjadel on teatud põhjused. ja siis peame mõtlema veel ka selle peale, et kolm päeva enne Obama reisi peaks olema see raport valmis, aga ma kardan, et see ei jõua Obama lauale siis enam. nii et ma nüüd kardan, et et äh, kui nüüd mõelda ainult läbirääkimiste peale, kui tegemist oleks ainult äh, kaubanduspoliitiliste küsimustega, siis me lihtsalt laseksime õige ajahetke käest, sellepärast et need läbirääkimised hõlmavad ka äh, julgeoleku ja kaitsepoliitilist aspekti ja poliitilistel põhjustel mina paneks need asjad kokku ja ei vaataks neid asju eraldi. ehk siis mõelgem rahulikult selle üle järele me peame kontrollima ka seda, kas see tehniliselt üleüldse võimalik on tõlke pärast, mis on ka siis vaja veel teha. jah, palun eh,. Sí, señor presidente, muchas gracias. Yo creo ja suur tänu. ma usun, et kõige tähtsam kriteerium otsuse vastuvõtmiseks äh, selle kohta, millal arutelu pidada äh,, selle puhul tuleb mõelda nii poolt kui äh, vastuargumentidele mina leian, et raportöör peaks otsustama ja me tõesti peaksime aega leidma, et mõelda, mis räägib selle poolt, mis vastu, kas me ühendame selle kaubanduspoliitiliste aspektidega või mitte. me hääletame alles siis, kui Obama on Euroopas. ma arvan, et me pea, peaksime siin sügavamalt analüüsima seda ja ma arvan, et kõige mõistlikuma otsuse saab siiski vastu võtta raportöör, võib-olla koos variraportööridega sest nemad on korralikult tööd teinud selle raporti kallal ja ma arvan, et me peaksime nii palju neid küll usaldama pärast hääletust, sest nemad oskavad kõige paremini otsustada, millal siis seda hääletust läbi viia. suur tänu, arutame seda homme, sest kui me tahame maikuus veel seda täiskogul näha, seda raportit, siis tuleb homme see otsus vastu võtta, muidu see küsimus tehniliselt enam ei ole lahendatav ja võib-olla täna õhtul on meil ka võimalik viis minutit sellest veel äh, rääkida. aga kui me eraldi neid raporteid vaatleme, siis ma ei taha, et need läbirääkimised äh, siiski meie äh, komisjonist mööda lähevad ja meie oleksime siis nagu viies ratas vankri all. nii et ärgem unustagem, see puudutab ka kõiki otsuseid, mis võetakse vastu veel järgneva pooleteist aasta jooksul väga tore, näeme homme hommikul konverentsil ja hääletus toimub homme õhtul kell seitseteist null null.